Uh, good morning and um... tere hommikust. Alut-, me alustame hääletamisega, seda me teeme kell pool kümme ja enne seda toimub soolise võrdõiguslikkuse arutelu sool, sooline või võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal kaks tuhat kümme ning annan kohegi sõna raportöörile. Äh, ähm, suur tänu proua esinaine, juhtkomisjon siin on naiste õiguste komisjon ning meil on arvamus selle kohta. võttes arvesse seda, kui vähe aega meil on, püüan ma puudutada ainult oma arvamuse põhipunkte. esiteks äh, on väga oluline juhtida tähelepanu asjaolule, et toimunud on positiivsed arengud. väga tihti näiteks eh, e-, majandus- ja finantskriiside ajal püütakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust kasutada argumendiga, minnes nimelt tagasi võrdõiguslikkuse poliitikas. aga ma tahan rõhutada, et hoolimata sellest, et, et meil on kriis, ei saa me järele anda soolise võrdõiguslikkuse poliitikas. nüüd teine punkt puudutab seda, kui oluline on töö ja pereelu sobitamine, mis on paljude naiste jaoks väga keeruline. ühelt poolt lastehoiu küsimus, millele liikmesriigid on tähelepanu juhtinud ning me kutsume liikmesriike ka üles lastehoiu võimalusi parandama ja mitmekesistama. ning teine küsimus on koduhooldus Äh, see on siis eakate koduhooldus, mille eest tavaliselt hoolitsevad samuti naised ja nad eriti selle eest tasu ei saa. esiteks tuleb koduhooldus professionaalsemaks muuta, see oleks üks võimalus olukorda lahendada. kui pereliikmed, tavaliselt tütred, on valmis leidma teisi võimalusi eakate eest hoolitsemiseks, leidma mingisuguseid kom-, hüvitusvahendeid, siis me peame just pöörama tähelepanu sellele, et igasugune hooldus, eelkõige eakate hooldus, oleks professionaalsem ja sellest paremini hoolt kantaks. siis me räägime kolmandatest riikidest ja ma arvan, et ka kolmandates riikides on naistel väga suur potentsiaal kõrg, olla kvali-, kvalifitseeritud ja haritud, seetõttu ma arvan just, et tuleks kasutada ära naiste võimeid ja oskusi, et täita neid kohti, kus meil tulevikus on näha puudust ja kvalifitseeritud isikute puudumist ja kõige selle valguses on oluline ikkagi see, et naiste ja meeste palgavahed väheneksid. see, sest et äh, naised on jätkuvalt suuremas ohus vaesuda äh, eriti vanemad naised ning oluline on ka juhtida liikmesriikide tähelepanu sellele, et noori tütarlapsi peaks just innustama, et nad ei õpiks neid tüüpiliselt naiste erialasid, aga et nad võiksid õppida ka tehnilisemaid erialasid, inseneriteadust ja muud niisugust, sellepärast et tegelikult mingisugust geneetilist eeldust ei ole et mingisugused ametid on rohkem sobivad naistele, teised jällegi rohkem meestele ning seetõttu ongi tarvis tüdrukuid innustada osalema ka niisuguses valdkondades, mida tava, traditsiooniliselt ei ole peetud naistealadeks. järgmine punkt on äh, naissoost migrandid. me oleme palju rääkinud, kuidas anda migrantidele paremaid võimalusi, naistega seonduvad sundabielus, kui naised, kes on olnud migrandid, soovivad elada sõltuvat, sõltumatult, siis peab püüdma seda neile võimaldada, sest siis nad saavad ka olla sõltumatumad ja elada omaenese elu omaenese soovide järgi. ning viimane küsimus, millele ma tahan lähe, tähelepanu juhtida, on võrdsete võimaluste eelarve. igal aastal me paneme paika mingi eelarve, aga oluline on tõsta teadlikkust selle kohta, kuhu see raha tegelikult läheb, kus me kasutame seda võrdõiguslikkuse eelarvet. klassikaline näide kohaliku omavalitsuse tasandil on spordi toetamine ja suurem hulk sporditoetustest läheb jalgpallile ja jalgpall on klassikaliselt meeste ala. kusjuures naiste sporti ei toetata nii palju ja sellele isegi ei mõelda nii palju ja täpselt sama kehtib ka paljudes muudes valdkondades, näiteks infrastruktuuride puhul. me ei näe täpselt, kuhu see raha tegelikult läheb, läheb, tuleks ka eraldi vaadata, kas see, need toetused lähevad rohkem meestele või rohkem naistele. ja veel üks oluline punkt, mis on küll siit välja jäänud, sest et lihtsalt ei olnud piisavalt ruumi, see on nimelt äh, naised juhtivatel kohtadel eelkõige ettevõtete nõukogudes. ma arvan, et vabatahtliku kvoodi paikapanek, kui palju peaks ühest või teisest soost isikuid olema nõukogus, oleks hea, sest kui ettevõte soovib naisi edutada, siis võiks teil olla paigas ka mingi kvoot, mille alusel seda teha. ja see kvoot peaks sõltuma sellest, kui palju kuidas on sooline jaotus selles ettevõttes üldiselt, sest et kui viiskümmend protsenti või rohkem on mehed, siis on väga raske öelda, et nõukogus peaks olema see kvoot naisi väga suur. samas aga kui me võtame ülikoolid siis, siis kaheksakümmend protsenti üliõpilastest on naised, seega me ei saa öelda et, et kaheksakümmend protsenti meestest, kaheksakümmend protsenti õpp-, õpetajatest või õppejõududest peaksid olema mehed. niisuguseid sundusi me ei saa loomulikult inimestele peale panna. see oli kõik, mis ma soovisin öelda, nüüd ootan teie kommentaare. suur tänu, nüüd palun proua, proua Staro ja siis järgmine. suur tänu, proua esinaine, suur tänu proua Hirschile raporti eest. ma saan aru, et mingites konkreetsetes punktides siin me saame kokkuleppele jõuda muudatuste osas. me oleme juba aastaid arutanud naistele võrdsete võimaluste andmist eelkõige tööturul ja osaliselt liiguvad asjad päris ilusti, aga oluline on nüüd uuesti oma algatused läbi mõelda ja läbi vaadata, et me saaksime paremini edendada nende asjade muutumist, meil on ümber vaadata, et vaja ümber vaadata ettevõtete siseselt niisugused küsimused nagu inimeste äh, inimeste tööle palkamine ja muu, aga lisaks on meil tarvis ka ühiskondlikul tasandil ümbermõtlemist just siis, kui on tarvis ühe, ühitada, ühitada töö ja pereelu, naised, kellel on lapsed äh, ja kes samal ajal käivad tööl, meil Saksamaal siis me hakkame kohe rääkima rongaevadest. ja seetõttu naised ei taha tööle minna, sellepärast et see tekitab neile negatiivse imidži, samuti tuleb lahutuse puhul need tingimused ümber, ümber vaadata ja kui me räägime laste eest hoolitsemisest, kui mehed tahavad sama palju aega võtta endale töölt vabaks laste eest hoolit-, laste eest hoolitsemiseks, siis see tavaliselt niimoodi lihtsalt ei ole, need on suhteliselt head lähenemised kõik, raport, mis raportöör on siin välja toonud. kui nüüd rääkida erimeetmetest liikmesriikides, siis juba mõnda aega oleme püüdnud tegutseda selles suunas, et naisi oleks ettevõtete juhtkondades rohkem, ilma et me mingisuguseid kohustuslikke kvoote paika paneksime. vabatahtlikud kvoodid ei ole eriti palju äh, edu selles vallas aidanud saavutada ning seetõttu ma ei ole nõus proua Hirschiga. tuleks kaasata ka sotsiaalpartnereid, kui me räägime võrdsete võimaluste plaanidest. näiteks Hispaanias on olemas kohustuslik võrdsete võimaluste plaan, seal me oleme kaasanud, seal nemad on kaasanud ka sotsiaalpartnereid ja ma arvan, et peaks sedasama tegema ka Euroopa Liidu tasandil. soolise võrdõiguslikkuse eelarve küsimus on mõnedes valdkondades rakendatud Euroopa Liidu tasemel, mõnedes teistes valdkondades aga liikmesriikide tasemel ja eelmine parlament oli üsna edukas sellega tegelemisel. Need oleksid minu esialgsed kommentaarid ja ma arvan, et me saame proua Hirschiga suurepärast koostööd teha proua Lope Fontan. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt äh, tahan teile öelda, et see raport ise kui ka meie raportööri raport on mõlemad väga korralikud. siin tegeletakse mitmete erinevate oluliste küsimustega, meie tööhõive raportöör väga piiratud hulga artiklitega, mis ta saab siia lisada, on teinud kindlasti väga head tööd ja loomulikult peame jõudma kokkuleppele selleks, et see tekst äh, oleks konsensuslik. mina tahaksin öelda lihtsalt järgmist. kahetsusväärne on see, et me räägime endiselt meeste ja naiste võrdõiguslikkusest, sest et äh, oleks ju põhjustatud, oleks ju põhjendatud see, et me enam ei peaks sellest rääkima, sest juba minu ema rääkis sellest, et meeste ja naiste töötasus oli suur vahe. aga nüüd äh, siin esimeses punktis öelda, et mingisugust edasiminekut ei ole toimunud, see on võib-olla siiski liialdatud. siin võiks äh, kasutada teistsugust väljendit Hispaanias on valitsusel, on vali-, on võimul sotsiaaldemokraatlik valitsus ja nemad on töötanud välja vastava tegevuskava ja naiste olukord on oluliselt paranenud ja ma olen veendunud, et kui me võrdleme praegust olukorda minevikuga, siis näeme, et olukord on siiski oluliselt paranenud. loomulikult kahju on sellest, et me ikka veel sellest ebavõrdsusest mitmetes aspektides peame rääkima ma ei tahaks pikemalt rääkida, sest et kindlasti on meil võimalus äh, veelgi seda arutada, aga kuues punkt, seda võiks laiendada, siin te räägite mm, sisserännanud naistest, aga võiks rääkida ka mm, rahvusvähemustesse äh, kuuluvatest äh, naistest, sealhulgas siis kas mustlastest või romidest. Neil on väga suuri raskusi töökoha leidmisega, neil on ka suuri raskusi kõrgema hariduse saamisel ja põhimõtteliselt ei ole neil ligipääsu ka äh, kutseõppele ja seega oleks väga oluline nad siin punktis samuti ära mainida. ma olen raportööriga nõus, kui ta räägib naistest ja nende liidri rollist ja sellest, et naistele tuleks anna suu-, rohkem liidrirolle ja samuti äh, suurendada naiste esindatust ülikoolidest. kvootide kasutamine ei oleks kõige parem viis selleks, et tagada, et naised oleks vastutavatel ametikohtadel, aga ma arvan, et kokkuvõttes võin öelda, et raport on tõesti väga hea. suur aitäh, nüüd palun proua Morin Chartier. Merci, Madame la Présidente suur tänu, proua esinaine. Eh, kõigepealt ma tahaksin ühineda sellega, mis Veronika Lübomansi ütles, tahaksin tänada eh, proua Hirši ja meie kolleegi proua Nedeltševat selle raporti eest, mis on väga tähtis ja mis sisaldab väga palju tähtsaid punkte. kõigepealt eh, tahaksin ma rõhutada mõningaid punkte, mida ei ole piisavalt Äh, tugevalt välja toodud ja mis nõuaksid minu meelest edasiarendamist. esimene puudutab palkadega seonduvat probleemi. praegusel hetkel on meil tõesti vaja seda, et Euroopa oleks just see, kes toimiks niimoodi, et mitte ei vähendataks seda palgavahet, vaid et rõhutaks seda, et reaalne palk peab olema võrdne. ma soovin seda, et räägitakse reaalsest palgast. kõik räägivad, et palgad tegelikult on võrdsed avalikus halduses, aga samas preemiad tekitavad just selle vahe nii et mina soovin, et oleksid võrdsed reaalsed palgad meeste ja naiste vahel selle punktiga on omakorda seotud maksustamise küsimus. kuidas peresid maksustatakse? on riike, kus äh, maksud arvu, arvutatakse tuginedes iga inimese äh, sissetulekule, aga on riike, kus maksustatakse leibkonda ja kui maksustatakse leibkonda, siis kõige suurem maksukoormus langeb naise palgale just. sellepärast, et e, esialgseks aluseks on mehe palk ja tegelik e, suurem maksukoormus langeb naistele ja kui me tahame julgustada, üles kutsuda naisi osalema tööelus, siis sellel on pigem vastupidine efekt ja sellest tuleneb just see, et nad töötavad osalise ajaga. nii et Nadja, ma paluksin, et sa jälgiksid väga tähelepanelikult seda, sellepärast et see ongi just see, mis tekitab erilise vahe naiste ja meeste palkade vahel. ja teine punkt, millest räägitakse ka raportis, aga mida peaks rõhutama, on see, et me loobuksime sellest mõtteviisist, et on olemas naiste, naiste tööd ja meeste tööd. see väga tõsine küsimus ja ma arvan, et me peaksime ellu kutsuma ja läbi viima tegevusi eri, koostöös erinevate sektorite, ametialadega, no näiteks ehitussektoriga ja Euroopa peaks rõhutama just seda, et meil on vaja selliseid poliitikaid ja selliseid programme, mis võitleksid sellise äh, mõtteviisi vastu. jah, me räägime sellest äh, ja me suudame seda asja muuta ka läbi Erasmuse ja teiste programmide, aga meil on vaja tõhustada tööd selles osas. kolmas punkt puudutab äh, diplomeid, kõrgemat haridust räägitakse sellest, et noorteneidude haridus edeneb, aga tõeline probleem seoses naiste ja meeste võrdõiguslikkusega on see, et mit-, kuidas kasutavad noored naised oma diplomeid sisenedes ak-, või minnes aktiivsele äh, tööturule. palju on selliseid naisi, kes lähevad tööle sellisele alale äh,, mille diplomit neil ei ole äh, või tegelikult on neil kõrghariduse diplom hoopis mingisuguses teises valdkonnas. tegelikult puudutab see ju ka riigi poolt tehtud investeeringuid ja perekondade poolt tehtud investeeringuid. ja kui me käed rüpes vaatame sellist olukorda, kus naistel on olemas diplom, aga nad ei leia väljundit reaalses elus sellele diplomile sellepärast et eh, see ei võimaldaks neil ühitada omavahel eh, töö ja eh, pereelu, siis ka see toob kaasa vahe suurenemise meeste ja naiste vahel. neljas punkt. Nadja, sa väga hästi oled selles raportis öelnud, et et tegemist on väga tähtsa teemaga, proua e-, esinaine. et ettevõtete halduskogudes, nõukogudes peab äh, peab olema tagatud võrdne kohtlemine naiste ja meeste vahel, aga avalik sektor peaks olema selles osas just eeskujuk. ja kui me vaatame avalikus halduses erinevates liikmesriikides kõige kõrgemaid ametikohti, siis enamusel nendel ametikohtadel töötavad mehed. ja liikmesriigid peaksid siin olema eeskujuks, et nad ei saa nõuda eh, eraettevõtetelt seda, et nende nõukogudes oleks võrdselt koheldud eh, naised ja mehed, kui nad ise selle osas midagi ära ei tee. Um, you... me, kell hakkab juba lähenema poole kümnele ning seetõttu ma palun, et järgmised kõnelejad teeksid tõesti nii ruttu kui võimalik. tänan, proua eesistuja. ei, tänan, proua esinaine me teame, et Saksamaal liiguvad meil asjad selles valdkonnas tõesti väga aeglaselt, nagu teod liigume ja äh, pikad, äh, väga pikalt võtab meil aega selle protsessi elluviimine. ma rääkisin meie raportööriga ja tegelikult paljud nendest punktidest on kunstlikud, sest et väga paljud noored inimesed on huvitatud ka tehnilistest eriala, erialadest. jah, siiamaani on tõesti suur hulk tehniliste erialade esindajaid mehed, keemiaõpetajad, füüsikaõpetajad, aga asjad liiguvad siin äh, selles vallas juba loomulikult, loomulikul moel edasi. ei ole mõtet, et tüdrukud vaatavad lihtsalt üks päev neid mehelikke erialasid ja siis saavad sellest ülevaate, see ei ole õige. aga mis puudutab seda ettevõtete nõukogudes ja juhtivatel positsioonidel naiste olemist, siis võib-olla tõesti oleks tarvis valida ka aasta naisjuht või midagi niisugust. nüüd te räägite, rääkisite ka spordist, Nadja, ka jalgpalli on palju naisi tulnud, näiteks äh, Steffi Jones, kes sai aasta jalgpalluriks, ta tuleb äh, minu liidumaalt Frankfurdi kandist. ja ta on niivõrd võluv, et lihtsalt tal on võimatu vastu panna, ta võlub kõik inimesed ära oma šarmiga. nii et mina igal juhul hakkan vaatama naiste jalgpalli. Baierimaal tehti ettepanek, et naiste kvoot võiks olla nelikümmend protsenti ettevõtete nõukogudes, mida teil on selle kohta öelda? suur tänu, proua Estrela, palun. president, também eu queria felicitar a relat-. suur tänu, proua esinaine. ka mina tahaksin tänada raportööri. selles raportis käsitletakse seda teemat puudutavaid põhilisi punkte. muidugi mõningaid punkte oleks võimalik veel parandada. naiste olukord olukord Euroopas ei ole igal pool sarnane, ta on erinev liikmesriigiti piirkonnati. mis puudutab naiste osalemismäära tööturul ja mis puudutab palgaerinevus, erinevusi, siis me teame, et on olemas selliseid liikmesriike, kus palgaerinevus ulatub kolmekümne protsendini, kuigi Euroopa keskmine on kaheksateist protsenti olukorrad on erinevad ka selles suhtes, mis puudutab juurdepääsu juhtivatele kohtadele ja seda nii poliitikas kui majanduses. see on põhjus, mispärast mina sooviksin, et rõhutataks just kvootide tähtsust Äh, kuigi tegemist on sellise instrumendiga, mis ajalises perspektiivis peaks olema ajutine instrument ja mõned naised äh, keelduvad sellest sellepärast, et nad arvavad, et äh, see ei ole eriti prestiižne, aga paraku võib see osutuda ainsaks instrumendiks, mis tagaks tulemuste saavutamise. Need riigid, kus seda on kohaldanud, on jõudnud tasakaalustatud olukorrani nii rahvusparlamentide tasandil kui ka äh, poliitilistes kohalikes omavalitsustes ja teistes poliitilistes institutsioonides. nii et ma arvan, et kvoodisüsteemi kasutamine me võiksime selles osas järgida Norra eeskuju ja seda nii avaliku halduse sektoris kui äh, erasektorites ja ma tuletaksin meelde, et see oli Norra konservatiivide partei, kes äh, määras kindlaks neljakümneprotsendilise kvoodimäära nii börsil koteeritud ettevõtete jaoks kui ka avalikus halduses. läbi on viidud läbi uuringuid, mis on näidanud seda, et nendes ettevõtetes, kus nõukogus on vähemalt kolm naist, nende ettevõtete tulemused on paremad ja nende reiting börsil on tuntavalt tõusnud. on olnud selliseid juhtumeid isegi, kus öö, äh, see on suurenenud seitsmekümne kahele protsendile. muidugi me ei saa unustada ka väikeste laste emade osalemist tööturul. nooremate kui kuueaastaste laste emadel on keerukam karjääri teha. aga meeste puhul on see vastupidine on sellel vastupidine efekt, et need mehed, kellel on alla kuueaastased lapsed, neil on tunduvalt lihtsam karjääri teha. Nad on aktiivsemad ja nad panustavad rohkem tööturul. ja seetõttu on vaja seda, et me Euroopa Liidu tasandil kohaldaksime meetmeid, mis võimaldavad meil lihtsustada pereelu ja tööelu omavahelist ühitamist, et mehed ja naised saaksid omavahel jagada vastutust nii koduelu ta-, pereelu tasandil kui tööelu tasandil. ja lõpetuseks, proua esinaine, tahaksin ma öelda seda, et mul on väga kahju, et Euroopa Liidu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tegevuskavas on kõik need punktid välja jäetud. siin ei räägita vajadusest võidelda palgaerinevuste vastu, ei räägita selliste poliitikate edendamisest, mis võimaldaksid omavahel ühitada kodu- ja tööelu. Eh, suur tänu, proua esinaine! ma arvan, et see arvamus kus on rõhutatud kõige tähtsamaid põhimõtteid, rahuldab meid, aga võib-olla oleks vaja tugevdada rõhuasutust mõningatele küsimustele. kõigepealt me peaksime rääkima ka nendest poliitikatest, mis soodustavad diskrimineerimist, naiste ja laste diskrimineerimist, poliitikatest, mis aitavad kaasa sellele, et suurenevad palgaerinevused, suureneb äh, vaesus, et halvenevad baas- ja sotsiaalteenused. kõigel sellel on väga tugev negatiivne mõju naiste elule. ja meie õiguste teostamises osas on tegemist tõsise taandarenguga palgaalane diskrimineerimine tähendab diskrimineerimist ka pensionite osas. ja see omakorda toob kaasa suurema ebavõrdsuse vanemas eas ja halvemad elutingimused nende naiste jaoks, kes ei ole oma elus töötanud. me peame väga tähelepanelikult suhtuma ka sellesse eh, eluperioodi ja kõige selle mõjusse ka laste, lastele. suur tänu. Yeah, I like to come at it from a, um, a bit of a put. suur aitäh, proua Kornilson. muutused, mis praegu on toimumas majanduskriisi ning vananeva ühiskonna tõttu, võimaldavad meil kasutada seda võimalust selleks, et äh, reformida neid poliitikaid, mida niikuinii peaks reformima ja seega siis parandada ka naiste olukorda. näiteks pensioni küsimus, me saame vabaneda siin viimastest diskrimineerivatest äh, aspektidest, nüüd keskkonnasõbralikum majandus, see jällegi pakub meile võimalust tagada see, et naised ei jää kuidagi öö, ähm, teistest maha selles üleminekus ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jällegi kindlasti tähendab seda, et meil on ähm, vaja oluliselt rohkem töökäsi ja kõige suurem kasutamata äh, töötajate hulk ähm, on just naiste hulgas ja kindlasti oleks vaja töötada välja ka korralikke ja osalise tööajaga töölepinguid, oleks vaja oluliselt rohkem sätteid, mis võimaldaks kombineerida eraelu ning ähm, tööelu. tegemist on siin lihtsalt sotsiaalpartnerite konsulteerimisega ja see küll äh, on veidi veidir, sest et tundub, et parlament jääb sellest ringist täiesti välja, nii et peame sellele ikkagi erilist tähelepanu pöörama. nüüd ettevõtete struktureerimine on käimas üsna mm, suures mastaabis, tulenevalt praegusest majanduskriisist, ja jällegi seda võimalust peaks kasutama selleks, et äh, juhtivatele ametikohtadele rohkem naisi suunata ja olen proua Estrellaga selles osas nõus, et kvoodid ei ole ilmtingimata vajalikud, aga ajutise meetmena miks ka mitte väidetakse, et kvoodid ise ei soodusta naiste olukorda, sest et nad peaks ikka töökohtadele valima vastavalt nende oskustele, kuid siiamaani ei ole mitte miski töötanud. nii et kui viimase kolmekümne aasta jooksul naiste hulk juhtivatel töökohtadel ei ole suurenenud, siis ei ole ka põhjust arvata, et see järgmise kolme aasta jooksul seda teeb, ilma et me võtaks kasutusele eh, radikaalsemaid meetmeid, nagu näiteks kvoodid ja mul on kurtnud ka meesterahvad sellest, et nad on valitud töökohale ainult sellepärast, et nad olid mehed, nii et seda juhtub vägagi tihti. suur aitäh ja nüüd tagasi sõna Nadja Hiršile, et lühidalt vastata äh, küsimustele, aga ilmselt saate seda teha ka hiljem ka kahepoolsetes aruteludes. Ähm, suur tänu, proua esinaine. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kes osalesid väga elavalt selles arutelus loomulikult võtan arvesse kõiki muudatusettepanekuid ja uurin ka täpsemalt seda, mida on öelnud variraportöörid. erinevad aspektid, mille mina välja olen toonud, neid on võimalik veelgi detailsemalt käsitleda, laiemalt käsitleda ja kindlasti saame kolleegidega sellest rääkida juba kohvitassi ümber. suur aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas detsember, kahekümne neljandal jaanuaril toimub arutelu ja tööhõivekomisjonis hääletus kahekümne viiendal jaanuaril. nüüd lähme esi-, kohe hääletuste juurde, esiteks seitse kirja, mis puudutavad ähm, Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi, see puudutab eelarvet ja seda, et me peame eelnevalt sellest juba rääkima. kõik fraktsioonid on nõustunud, et me hääletame neid plokina, kes on poolt kes on vastu? see on heaks kiidetud, järgmine hääletus. Karima Telli arvamus kultuuri ja loomemajanduse potentsiaali rakendamine. kompromiss A, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. siis eh, üks võeti tagasi, edasi kompromiss B, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi number kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. neliteist poolt, vastu erapooletuid, heaks kiidetud. viisteist langeb ära, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, hääletus on alanud. Uh, hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt ja ühel inimesel ei ole hääletuskaarti, seega kaheksateist vastu, see on heaks kiidetud. kakskümmend kaks langeb ära, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud öö, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime üle, viiekümne kahe osas on hääletus alanud, palun Has everyone voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend neli poolt ja viisteist vastu, see on heaks kiidetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss G poolt vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kuuskümmend üheksa poolt. vabandust, lähme nüüd seitsmekümne viieni poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud seitsekümmend seitse, võeti tagasi seitsekümmend kaheksa vabandust, soovite sõna selles osas? see puudutab muudatusettepanekut seitsekümmend kaheksa, me sooviksime selles osas selgitust, sellepärast et saksa tõlkes on see erinev kui ingliskeelses tekstis. et meile meeldiks, kui sõna piracy inglise keeles asendatakse võltsingu sõnaga äh, saksa keeles ehk siis piraatlusega kas kellelgi on midagi selle vastu? Äh, ei ole selge, hääletame siis selle muudatusega, seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kaheksakümmend üks, poolt, vastu, kontrollime üle, hääletus on alanud. We hope the vote is open. loodame, et hääletus on ikka alanud nüüd on hääletus alanud. Has everyone voted? The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu, see on heaks kiidetud. seitse seitsekümmend üheksa, kontrollime üle, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu, see on heaks kiidetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ja nüüd äh, terve arvamus läheb muudetud kujul hääletusele nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaheksa poolt, viis vastu, see on heaks kiidetud, palju õnne raportöörile. järgmine hääletus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 proua Figueiredo, te võiksite rääkida sellest siis, kui me jõuame kompromissteeni ja siis võtame seda ka arvesse. nii et härra Papadopoulou arvamus kahe tuhande kümnenda aasta aruanne kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmanda aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamise kohta. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? meil on palutud ka hääletust plokina ühest kuni üheksani, kas kellelgi on midagi selle vastu? üheksa, üks kuni kaheksa. nii et plokina üks kuni kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja number üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss A, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu erapooletuid. see on vist tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu. kontrollime üle, number kahekümne osas hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, see on heaks kiidetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, kontrollime üle kahekümne üheksa osas, hääletus on alanud kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, see on heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, vastu. tundub, et sama enamus, nii et heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletuid kontrollime üle kolmekümne ühe osas on hääletus alanud. Everyone voted. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu, kaks erapooletut, see on heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et peame jälle üle kontrollima. kolmekümne kahe osas on hääletus alanud. Everyone voted. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud? kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu, kaks erapooletut, see on heaks kiidetud. kompromiss D. proua Figueiredo, te soovisite sõna? Eh, suur tänu selles äh, kompromissis oli minu muudatusettepanek kolmkümmend kuus. Äh, kolmkümmend seitse, vabandust. aga ma olen nõus, kui hääletatakse varasemat sõnastust. aga minul on märkusi selle kompromissi esimese osa kohta ja see on seotud meie hääletusega kui ma õigesti aru sain, siis me hääletame kompromissi esimest osa, aga mitte selle kompromissi esimest varianti. nii et eraldi hääletust ei toimu. nii et see ei ole siia sisse toodud kui eraldi hääletus. kui asjad on niimoodi, siis ma teeksin raportöörile ettepaneku, et me hääletaksime kompromissettepanekut, mis oli meil eile, aga mitte seda, mis täna meieni jõudis. me peame hääletama kompromissettepanekut ikkagi sellisel kujul, nagu see praegu siin sees on, kui te ütlete, et teie muudatusettepanekut äh, kompromissettepanek üldse ei kata, siis on võimalik äh, hääletada äh, lisamuudatusettepanekuga teie muudatusettepanekut number kolmkümmend seitse, aga seda tingimusel, et seda siin üldse ei kaeta, kui kõik on nõus. nüüd kompromiss teie, kes on poolt, vastu erapooletuid, heaks kiidetud. hääletame siis muudatusettepanekut number kolmkümmend seitse veel lisana. kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud, nii et see läheb siis lisaks sinna. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu kontrollime üle, kompromiss E, hääletus on alanud. Everyone voted. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, see on heaks kiidetud. edasi muudatusettepanek number nelikümmend seitse, poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu. jällegi ei ole ta päris selge, alustame hääletust, hääletus on alanud neljakümne kaheksa osas. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu see on heaks kiidetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime selle üle, viiekümne kuue osas hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, see on heaks kiidetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime jällegi üle. hääletus on alanud viiekümne seitsme osas. Everyone voted. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu vabandust, kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, seega on see tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. nelikümmend poolt, kaks vastu, see on heaks kiidetud, palju õnne raportöörile. Move to the final vote. nüüd lähme viimase hääletuse juurde, kui see ikka on viimane hääletus, ma ikka loodan, et on. nüüd äh, Olle Ludvigsoni arvamus üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika, muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu? tagasi lükatud, number kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud number neli poolt, vastu. mul on tunne, et inimesed ei hääletanud korralikult, neli, kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number seitse, kes on poolt, vastu kontrollime üle, number seitsme osas on hääletus alanud. Everyone voted. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, see on heaks kiidetud. kompromiss B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. number üksteist, osade kaupa hääletus, kolmes osas esimene osa kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kaksteist poolt, vastu, alustan, alustame hääletust kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, viisteist vastu. edasi kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek number seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. osade kaupa hääletus number kaheksateist osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime üle. esimese osa osas hääletus on alanud. Everyone voted. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, see on heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid sama tulemus, jällegi heaks kiidetud, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend, kes on poolt, vastu, jällegi, see ei ole selge, hääletus on alanud number kahekümne osas Everyone voted. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend viis vastu, see on tagasi lükatud. number kakskümmend üks poolt, vastu. sama tulemus jällegi tagasi lükatud, kakskümmend kaks äh, see läheb kokku kahekümne ühega, seega jääb see välja, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, jälle kontrollime üle, hääletus on alanud kahekümne kahe osas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, vabandust, kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu. see on tagasi lükatud. nüüd kakskümmend kolm poolt kakskümmend kolm ja kakskümmend neli koos, kes on poolt, vastu. kontrollime üle, et olla päris kindlad, hääletus on alanud kahekümne kolme, kahekümne nelja osas. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? üksteist poolt, kolmkümmend vastu. nüüd kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi kakskümmend seitse võeti tagasi, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, üks vastu, palju õnne raportöörile. sellega on meie hääletus hääletamine lõppenud right, we move uh, to the uh, discussion. hästi, nüüd me siis hakkame rääkima Euroopa regon-, regionaalarengu fondi ja teiste struktuurifondide hetkeolukorrast ja tulevasest tegevusest. ja ka kohe annaksin sõna härra Kohveraatile. suur tänu, proua esinaine nii nagu kolleegid seda teavad, nii sotsiaalne ühtekuuluvus kui territoriaalne ühtekuuluvus ei ole mitte ainult Euroopa Liidu poliitika esmatähtsad põhimõtted, vaid see on ka üks kõige tähtsamaid faktoreid no dicevo che la coesione sociale, la coesione territoriale. ma ütlesin, et sotsiaalne ühtekuuluvus ja territoriaalne ühtekuuluvus on Euroopa Liidu jaoks esmatähtsad äh, poliitikad, aga tegemist on ka faktoritega, mis aitavad kaasa konkurentsivõime tõstmisele, nii nagu me viimaste aastate jooksul oleme näinud. E, piirkondadel on võimalus investorite jaoks atraktiivsed olla, kui neil on olemas ka vastavad fondid, mis tagavad selle, et nad saavad läbi, läbi viia innovat-, teadusuuringuid ja innovaatika alaseid uuringuid, mis võimaldavad neil omakorda olla konkurentsivõimelised. nii et ühtekuuluvusel on vaja oma eesmärki, et ühtekuuluvus oleks jaotatud õiglaselt Euroopa Liidu territooriumil, selleks et tagada heaolu kõigile ja kõikjal. ja seda ka läbi uute töökohtade loomise viimastel aastatel on majanduskriis näidanud seda, kuivõrd tähtsad on struktuurifondid. ka kriis on näidanud ka seda, et neid fonde ei ole adekvaatselt kasutatud ja ei ole olnud piisavat järelevalvet nende üle. on raisatud märkimisväärne osa nendest fondidest, osa nendest fondidest ei ole ära kasutatud tõhusalt ja eesmärgipõhiselt. ja seega ma arvan ja nii arvavad ka väga mitmed teised inimesed, et jõudmaks sellise eh, strateegiani, millest me räägime siin selles dokumendis seoses aastaga kakskümmend, eh, kaks tuhat kakskümmend, on ühtekuuluvus, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja regionaalse ühtekuuluvuse vaja tagada tõhus toimimismehhanism selleks, et me suudaksime tõesti saavutada tulemusi. kui me vaatame minevikku, siis ka koordineerimismehhanismid on olnud nõrgad ja selle koordinee-, koordinatsiooni puudumine on tõsiselt mõjutanud ka äh, Eh, Euroopa Liidu eh, sekkumise eh, tulemuslikkust läbi nende fondide. ma olen veendunud selles, et sotsiaalne ühtekuuluvus laiemas mõttes käiks käsikäes nende tegevustega, mille eesmärgiks on edendada territoriaalset ühtekuuluvust aga samas peame me erilise tähelepanuga suhtuma Euroopa Sotsiaalfondi ja Sotsiaalfond peab keskenduma just sellistele tegevustele, mis toovad kaasa kvaliteetsete töökohtade loomise ja kvaliteetse tööturu loomise. ma mõtlen siinkohal just uurimistegevuse innovaatikale minu meelest on suhtumine Euroopa Sotsiaalfondi väga erinev, aga samas Sotsiaalfond peab jääma sõltumatuks instrumendiks. ühelt poolt me räägime erinevate fondide tegevuse koordineerimisest, aga samas ei tohi unustada seda ka, mis on Euroopa Sotsiaalfondi põhiroll, nii kvantitatiivse kui kvalitatiivsete para-, äh, edusammude tagamine Euroopa tööturul. nii et me võime mõelda ka ühise määruse ja õigusliku raamistiku peale, aga samas peame me eraldi rõhutama Euroopa Sotsiaalfondi tähtsust äh, ja seda ka johtuvalt äh, kriisiolukorrast ja kriisiolukord on just näidanud seda vajadust äh, käsitleda eraldi Euroopa Sotsiaalfondi. parlamendil ja komisjonil on võimalik teostada ka oma eelnevat kontrolli nende vahendite ka kasutamise üle ja kaasata sellele erinevad sidusrühmad ja ka piirkonnad, kes, keda otseselt puudutab Euroopa Sotsiaalfondi kasutamine. ja seetõttu on väga tähtis see, nagu me ütleme selles arvamuses, et äh, me nõuaksime, paluksime komisjoni läbi viia struktuurifondi äh, reform ja just vaadata see üle seoses tööhõivega, nii nagu on see kirja pandud ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias sellest räägin ka mina omapoolses ettepanekus, et me oleme teadlikud nendest raskustest, mis seonduvad fondi vahendite kasutamisega, aga me peame tunnustama nende fondide äh, rolli seoses strateegiaga kakskümmend kakskümmend ja seetõttu me palume ka ümber vaadata, ümber kujundada nende, neid fonde puudutav, üritades panna rohkem vastutus ka erinevatele piirkondadele. ma olen igati valmis ära kuulama kolleegid ja ma loodan, et see võimaldab meil veelgi rohkem täpsustada minupoolset ettepanekut. ma võtan kindlasti arvesse teiepoolseid muudatusettepanekuid ja võtan otseühendust ka nende inimestega, kes on nad esitanud. Thomas Mann, followed by Elizabeth Schröder. Thomas Mann. Toomas Mann ja siis Elizabeth Schröder. suur tänu ja suur tänu raportöörile. nii nagu te ütlesite, Euroopa Sotsiaalfond peab alles jääma. mina olen väga selle poolt, et ta jääb alles sõltumatult, sest mina näen Sotsiaalfondi tõelise Euroopa edumudelina, erinevalt paljudest teistest fondidest, mis meil ka olemas on. sotsiaalfondi raha jõuab, jõuab kohale nendeni, kellele seda raha ka vaja läheb, nii et see tõesti toimib ning seetõttu on väga oluline võtta eeskuju Sotsiaalfondist. näiteks kriisi ajal räägiti tööhõivest ja kui juhtus, et kohaliku omavalitsuste eelarves raha ei olnud, siis Euroopa Sotsiaalfond oli valmis aet-, aitama. mina toetan igal juhul seda, et me räägiksime eelkõige kvaliteedist, mitte kvantiteedist. Äh, fondid peavad tegutsema ka kvaliteetselt. raportöör on rõhutanud, et reeglid peaksid olema ühtsed. ma tahaksin küsida, kui ühtsed need teie arvates peaksid olema oluline on tagada, et fond oleks konkreetne ning et ta oleks suunatud konkreetsetele sihtrühmadele, sest see on ainukene alus, millelt me saame edasi areneda. muidugi on meil vaja võrdseid tingimusi, aga oluline on, et me suunaksime oma toetused õigesti ja et need jõuaksid õigete sihtgruppideni. põhi, üldist lähenemist selles raportis ma toetan äh,, see sotsiaalfond on tööhõive ja sotsiaalkomisjoni poolt loodud, me peame teda toetama ja tema aluspõhimõte on ju tegelikult õige. ja kõige selle tõttu, mida ma nüüd ütlesin, ma toetan ka enam-vähem kõike, mida proua raportöör on öelnud oma raportis, mul on võib-olla paar väikest parandust, aga need on ainult selleks, et veel tugevamini rõhutada seda, mida te juba oma ettepanekus ütlete, suur tänu. suur tänu, nüüd proua Schröder suur tänu, proua Sinene. ma tahaksin tänada raportööri tema raporti eest. kõige tähtsam lõige selles raportis on lõige number seitse. ja see puudutab neid otsuseid, mis me siin parlamendis oleme vastu võtnud. ja siin rõhutatakse just selle fondi tähtsust ja räägitakse ka spetsiifiliste fondide tähtsusest. mina esitasin ka muudatusettepaneku, aga mida heaks ei kiidetud ja puudutas see muudatusettepanek viimase aja arenguid mulle tundus, et see lükati tagasi võib-olla sellepärast, et see tõlge ei olnud piisavalt selge või me ei arutanud seda piisavalt. aga minu sooviks oli näidata seda, et kui me jä-, jätame asjad nii, nagu nad praegu on, siis Sotsiaalfond saab edaspidi järjest vähem raha ja see on ka see põhjus, mispärast ma selle muudatusettepaneku esitasin. nii et küsimus seisneb selles, et kas me soovime Euroopa Liidu tasandil paika panna, et milline protsent peab minema operat-, konkreetsetele programmidele või pannakse see paika strateegilises raamistikus. Eh, kindel on see, et nõukogu on see, kes soovib sellekohase otsuse, otsuse vastu võtta, aga nüüd peab parlament ka otsustama, et mi-, mis tema soovib teha. ülejäänu osas olen ma seisukohal, et et me peaksime truuks jääma sellele ideele, mille osas me juba alguses kokku leppisime. me räägime nüüd ühtekuuluvuspoliitikast ja räägime eelarvet puudutavatest kõige tähtsamatest suurtest projektidest, nõndanimetatud flagship idest raportöör räägib, et äh, rõhutab seda, kuivõrd tähtis on ühtekuuluvuspoliitika ja räägib sotsiaalfondi tähtsusest, aga ma arvan, et seda peaks rõhutama veelgi jõulisemalt. seetõttu olin mina selle poole, et me leiaksime sellise sõnastuse, mis tagaks selle, et sellel öö, äh, raportil oleks ühtne struktuur. üks küsimus, mille peale me peaksime veel mõtlema seoses sotsiaalfondiga ja kui me ja seoses sellega, kui me hakkame rääkima ühtekuuluvuspoliitikast, et äh, järelevalve osas ja kontrolli osas ei unustataks ka väikeste tegijate huvisid et on olemas kontrollimehhanismid, mis puudutavad põllumajandust ja mis on seotud käibemaksuga aga me peame kõige väiksemate projektide jaoks leidma ka õige skeemi. nii et need on need kolm teemat, mille kallal me peame tõsiselt veel töötama. Thank you um,, Mrs Moran, followed by Mrs Hirsch, Elizabeth Moran, Shati. proua Moran, palun. Merci, madame la president. tänan, proua esinaine ma tahaksin ühineda sellega, mis ütlesid minu kolleegid ja mis ütles eriti Toomas Mann Sergio Cofferati äh, raporti kohta. ka mina tahaksin rõhutada seda, et meil on vaja seda ühtekuuluvuspoliitikat, neid ühtekuuluvuspoliitikaid Euroopa Liidu tasandil, nad peavad olema Euroopa poliitikad. ja just Euroopa Liidu tasandil me peame me paika panema nende põhisuunad, nad peavad olema mõistetavad reegliks peab olema just Euroopa Liidu lähenemine. see on aluspõhimõte. teine punkt, mida ma tahaksin rõhutada, puudutab see punkti number seitse. ma jagan igati seda, mis on öeldud vajaduse kohta käsitleda eraldi Euroopa Sotsiaalfondi, et oleks selgelt paika pandud rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi jaoks, sellepärast et Euroopa Sotsiaalfondil on oma spetsiifilised jooned ja spetsiifiline tähtsus erinevate piirkondade elanike jaoks, kellel on vaja seda ühtekuuluvusfondi. kolmas punkt ja see puudutab punkti kaheksa kui me korraldame koosolekuid koha peal koos kohalike volikogude esindajatega, siis nemad tegelevad just koha peal elluviidavate projektidega ja neil on suuri raskusi ühelt poolt äh, seoses sellega, et teada, millised fondid, millised vahendid on olemas ja meil on vaja rohkem teavitamist nende fondide osas ja teisalt on liiga palju bürokraatiat sellega seoses. nii et jäädes truuks üldisele lähenemisele, peaksime siiski lihtsustama nende vahendite kasutamist ja eriti just seda protseduuri ja ma tahaksin rõhutada just seda, sest kui me käime koha peal, siis mida inimesed koha peal paluvad, on just see, et oleks see protseduur lihtsam. aga see ei ole vastuolus viimase punktiga, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida. väga tihti on just regioonid, piirkonnad need, kes saavad ühtekuuluvusfondidest äh, abi, kasu, et kes ise lisavad bürokraatilisi takistusi või poliitilist laadi suuniseid, millega muudetakse Euroopa Liidu poliitika suunda ja seetõttu ma arvan, et me peaksime väga tähelepanelikult suhtuma ka sellesse, nende fondide detser, detser, liigse detsentraliseerimisega muudame me Euroopa mõistmise koha peal keerukamaks ja see muudab ka Euroopa poliitikat, nii nagu meie sooviksime seda näha ühtekuuluvuse valdkonnas. nii et ma arvan, me peaksime suhtuma äh, rangemalt mitte nende projektide kasutajatesse, vaid just vahendajatesse. Need on just regioonid, piirkonnad, kes tihti muudavad kõige selle keerukamaks ja, ja see mõjutab juba otseselt Euroopa kodanikke, aitäh! suur tänu ja proua Hirš! suur tänu, proua esinaine, kolleegid nimetasid juba väga mitmeid punkte, aga mina tahaksin veel ükskord rõhutada, et Euroopa Sotsiaalfond on meie instrument, see on meie vahend tugevdamaks tööhõive ja sotsiaalpoliitikat. ja me oleme alati öelnud, et meil on midagi niisugust vaja, aga pealegi on tegemist just niisuguse fondiga, mis võimaldab inimestel raha saada kohalikul tasandil, aga samal ajal nad teavad, et see raha tuleb Euroopa Sotsiaalfondist. nii et me peame garanteerima ikkagi, et see pädevusfondi hallata jääb meile. loomulikult me peame seda haldama koostöös teiste fondidega, globaliseerimisfondiga ja muude fondidega, loomulikult on see mõtestatud, aga igal juhul peab see niimoodi jääma, sest igasugune muu lahendus oleks mitte vastutustundlik meie poolt me tahame sotsiaalfondi ja sotsiaalpoliitikat juhtida, samal ajal on igal, igas Euroopa piirkonnas inimesi, kes on äh, vähem soodustatud olukorras ning just nemad saavad sotsiaalfondist kasu. isegi jõukates riikides, jõukates piirkondades on inimesi, kes vajavad toetust, keda on vaja abistada, näiteks noored, eakad, alati on niisuguseid ühiskondlikke gruppe olemas nii et ma arvan, et kõik liikmesriigid peaksid jätkuvalt saama toetust Sotsiaalfondist, neil peaks olema võimalus seda saada. ma olen väga optimistlikult meelestatud, minu arust on see arvamus väga hea alus ja liigub samas suunas kui meie siin. ma olen täpselt teiega ühte meelt, igal juhul peab see fond jääma meie haldusalasse. ma tean, et need teised komisjonid tahaksid seda oma kätte saada, aga meie peame jätkama võitlust, et sotsiaalfond jääks meie haldamisse. härra Kafarati. E suur tänu sõnavõtjatele nende kommentaaride eest. mul on väga hea meel näha, et te peate keskseks ja kõige tähtsamaks teemaks seda, et me käsitleksime Euroopa Sotsiaalfondi eraldi. see oli ka meie komisjoni arvamus. vastupidine arvamus on ka parlamendis levinud. aga kui me jääme ühtseks seoses selle punktiga, siis me suudame selle vastu ka võidelda. me peame seda veel rikastama, seda ideed täiendama, aga selle, selle osas oleme me kõik ühel meelel. komisjonis tundub, et ei ole ka poliitilist erinevust fraktsioonide vahel et need, kes tegelevad piirkondadega, regioonidega, teinekord soovivad kõik ühte panna, aga meie, me teame, kuivõrd tähtis on töötada niimoodi, et me saaksime tagada oma töö kvaliteedi ja ka kvaliteetsed tulemud, kasutades sellist spetsiifilist fondi tihti otsustatakse vahendid äh, koondada ja siis alles otsustatakse, et mida koha peal teha. väga tähtis on ka järelevalve pool. nii et me peame pidama seda poliitilist võitlust. ja kui Euroopa Sotsiaalfond peaks muutuma teistega sarnaseks instrumendiks, siis võib see tõsiselt ohtu seada ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimise. ma tean, et see ei ole kerge ülesanne, sellepärast et väga paljud soovivad reformi, mis muudaks kõik fondid sarnaseks, aga siis ei võetaks arvesse ka Euroopa Liidu spetsiifikat. suur tänu, me peame nüüd vaatama, millal on muudatus ettepanekute esitamise tähtaeg, see on neljateistkümnes detsember ning äh, vastuvõtmine peaks olema esimesel veebruaril. Äh, suurepärane, aitäh, sellega me jõuame selle päevakorrapunktiga ühele poole ning järgmine päevakorrapunkt on kuulamine mikrokrediidi võrgustike osas, nii et äh, teeme nüüd viieminutilise vaheaja, nii et meie eksperdid saaksid siia tulla, mõned on juba kohal, aga tagamaks, et kõik oleksid kohal alustame siis uuesti täpselt pool üksteist, aitäh! hästi, me hakkame nüüd paari minuti pärast jälle peale. Great. Uh, thank you and can I welcome all... ma sooviksin tervitada kõiki meie eksperte. praegusel hetkel on neli tükki kohal ja viies peaks ka kohe varsti saabuma, ma arvan, et kuna ilm on nii kole, siis igalt poolt on raske siia kohale jõuda. kas ma kõigepealt tohiksin paru, paluda proua Brun Leonil Euroopa Investeerimisfondist, kes räägib ei, vabandust, äh, ütleb proua esinaine, kõigepealt avasõnad proua Kinga Köntsile ja seejärel alustavad eksperdid. suur tänu. väga lühikese sissejuhatusena ma ütleksin, et meil on tohutul hulgal küsimusi ja me tahaksime saada loomulikult neile vastused. mul on tõesti hea meel, et see avalik kuulamine täna toimub, et see toimub juba üsna kiiresti pärast seda, kui me võtsime vastu mõned otsused mikrokrediitide alal, see näitab, kui kiiresti me edasi liigume, kui kiiresti see valdkond areneb. ma tahan lihtsalt mõningatele öö, äh, iseloomulikele punktidele tähelepanu juhtida, nendele punktidele, mis meie arvates on väga olulised ja me arvame, et neid pea, nendele peaks ka tähelepanu pöörama ellurakendamisel. esiteks oli pakiline vajadus selle programmi järele, äh, sellepärast et mikrorahastamine peaks tõesti aitama kriisi tagajärgi likvide-, likvideerida ning seetõttu mul oleks väga hea meel kuulda, kui palju läheb maksma nende rahastute ellu rakendamine ja kasutusele võtmine, sest et praegu on muidugi enamik neist alles ettevalmistavas faasis, aga me oleme juba peaaegu aastas kaks tuhat üksteist ja me tahame, et veel selle aasta lõpul käivitataks tegelikult ka need programmid, nii et kahe tuhande üheksa, üheteistkümnendal aastal oleks neist juba tõsiselt kasu. minu arvates komisjoni esindaja ütles, et selle rahastamisvahendi olemus on juba niisugune, et ta on atraktiivne väga paljudele rahastajatele, nii et kokkuvõttes peaks meil olema kuskil viissada miljonit eurot ning osa tuleb ka kommertsfondidest. sellest infost, mis ma praeguseks olen saanud, tundub mulle, et seda raha on siiski oluliselt vähem ning seetõttu ma tahaksin ka kuulda, kuidas te kavatsete ressursse juurde saada. kuna Euroopa Liit on siin peamine riskivõtja, siis on see ka kommertspankadele äärmiselt oluline ja kindel tagatis. ma ootan seda väga huvitavat debatti ja ja minu jaoks on väga oluline, et me suudaksime selle rahastamisega tõesti toetada just neid, kes seda kõige rohkem vajavad. me püüame tagada ka geograafilise tasakaalu ja nii palju, kui mina tean, siis need kaks lepingut, mis on alla kirjutatud tagatiste andmise osas, on kirjutatud alla kahe riigiga ning juba need on näidanud üsna häid tulemusi ning nii kaugele, nii palju kui mina tean, eh, siis investeerimisfond, Euroopa Investeerimisfond ja komisjon on valmistamas ette lepinguid mõningate teiste riikidega ja samuti nende riikidega, kus niisuguse rahastamisega ollakse rohkem kursis ja kus seda on ka pisut tehtud. ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete tagada geograafilise tasakaalu äh, ning mulle tundub ka, et et Euroopa Sotsiaalfond äh, hoolitseb pisut teistsuguste äh, rahavajaduste eest ja ma tahaksin ka teada, kuidas hakkavad need kaks asja omavahel koostöös toimima, kes saavad, kuidas me ja kuidas me kavatseme lõud, jõuda just nimelt nendeni, kellel tõesti ei ole tööd, kes on, kes on tõrjutud ja kes vajavad kõige suuremat abi. tundub ka, et infot ei ole piisavalt levitatud, sest et väga paljude klientide võimalik valitsusvälitse organisatsioonide ja muude eh, niisuguste organite juurde ei ole see info jõudnud, nii et ma tahaksin teada, mida te kavatsete selleks teha, et info paremini leviks. ja põhiküsimus minu arust meie kõigi jaoks on just see, kuidas see uus rahastamisvahend keskendub just nimelt nendele kõige vähem soodsas olukorras olevatele sotsiaalsetele rühmadele ja riikidele ning ei jää mitte ainult üheks täiendavaks vahendiks, mis toetab ikka ja jälle majanduslikult äh, elujõulisi alamkeskklassi ettevõtteid, nii et ma tahaksin just teada, et kuidas te valmistate ette seda, et me jõuaksime õigete abivajajateni, suur tänu! suur tänu ning läheme kohe esimese kõneleja juurde, see on siis proua Bruun Leon Euroopa Investeerimispangast ning kui te saate kümne minutiga oma kõne ära pidada, oleks väga kena. suur tänu, mul on väga hea meel, et ma täna siin saan olla ja anda teile täiendavat informatsiooni eelkõige mikrokrediidirahast Progress. mina esindan Euroopa Investeerimisfondi ja just seda osa, mis tegutseb mikrorahastamise küsimusega. ma loodan, et ma saan teile anda ülevaate peamistest probleemidest, millega me oleme silmitsi olnud ning samuti nendest tulemustest, mis me siiamaani oleme saavutanud. mul on väga hea meel teile teatada, et, et äh, progressi teine osa on nüüd ametlikult käivitatud ja meil on olemas terve hulk konkreetseid op-, oper-, operatsioone ja tegevusi planeeritud, millest ma teile kohe ka räägin. esmalt mulle tundub, et väga oluline on meenutada väga seda, seda väga ainulaadset poliitilist konteksti ja progressi eesmärke. kui me parandame peamiselt Euroopa kõige vähem soodustatud inimestele juurdepääsu mikrokrediitidele ja arendame edasi mikrokrediitide andmist, siis lõpuks me suudame viia need ühiskonnagrupid nii kaugele, et nad saavad ju, pääsevad juurde ka tavapangandusele. kokkuvõttes on meil plaanis kulutada umbes viis korda sada miljonit eurot, sada miljonit eurot on Euroopa Komisjonilt tulnud tulnud summad ja lõppkokkuvõttes me peaksime jõudma kõikide väikelaenuvõtjateni, me püüame jõuda kõikide laenuvõtjateni. kusjuures meie rahastu peaks ka tugevdama ja edasi arendama Euroopa Liidu mikrokrediitide turgu. me ei tohi aga unustada, et mikro krediit iseenesest ei ole mingi imerohi, mis kõik probleemid lahendab, mis on seond-, seotud siis konkurentsi vähesusega või tööhõive, vähese tööhõivega. progress ei ole mingil juhul ainukene katalüsaator, mis annaks hoogu juurde Euroopa mikrokrediitide turule. tegelikult on riikides vaja soodustavat regulatiivkliimat ja ühtseid standardeid need ning nende standardite ja sellesse kliimasse peaks siis kuuluma ka kulude katmine vahendajatele, intressipoliitikad ning võimekuste loomine. aga loomulikult on mikrokrediidirahastu progress väga tõsine nurgakivi mikrokrediitide turu parandamisele. Need, kes olid progressi sünni juures olid algusest peale silmitsi väga spetsiifiliste probleemidega. esiteks pidime me struktureerima selle rahastu niisugusel moel, et ta sobiks ühelt poolt vahendajatele ja teisalt väikelaenuvõtjatele. ning investeerimise strateegia tuli kujundada just täpselt sellele konkreetsele turuosale ja selles ja samas üle-euroopaliselt peaks see sobima, samas aga on Euroopas mikrokrediitide turg väga erinev ja seega ei ole nii, et üks sobib kõisi, kõigile. me ei saa paika panna ühte finantstoodet ja arvata, et see sobib kõigile. pigem on vaja meil tervet hulka erinevaid finantstooteid, mis rahuldaksid erinevaid vahendajaid, erinevaid väikelaenu taotlejaid, valitsusväliseid organisatsioone ja nii edasi kogu Euroopa Liidus. ja samuti peaksime me olema atraktiivsed ka kommertspankadele ja siia illustratsiooniks võiksin rää-, võiksin rääkida, et näiteks Ida-Euroopas juba kanda kinnitanud mikrokrediidi vahend, institutsioonid vajaksid pigem pikaajalist rahastamist, aga käivituv ettevõte Lääne-Euroopas vajaks lihtsalt stabiilsemat kapitalibaasi ja kommertspankadel on oluliselt lihtsam pankide erinevatele fondidele juurde pääseda ja aga samuti ja sa- ja nemad saavad oma laenude andmisel kasu erinevatest tagatistest. võttes kõiki neid mitmesuguseid vajadusi arvesse, oleme me, me paika pannud niisugused kolm põhivajadust, laenud, kapital ja tagatised ning see on väga oluline, et me saaksime mõju avaldada krediitide andmisel igal pool Euroopas lisaks sellele, et tõhusamalt tööda, töötada, on meil tarvis erinevaid ellurakendusplaane. üks tagatiste jaoks ja teine kapitali ja laenude jaoks. kuid kõikidest nendest väljakutsetest hoolimata on meil väga hea meel teile teatada, et mikrokrediidirahastu Progress töötab nüüd juba aktiivselt, me saime selle väga tõhusalt ja väga kiiresti paika ja oleme valmistanud juba ette mõned väga konkreetsed tegevused. rahastu finantstoetus, mis on saadaval kuni aprillikuuni kaks tuhat kuusteist, parandab oluliselt mikrokrediitide andmist üle kogu Euroopas, samal ajal tegutseb aga ka mikrokrediitide turu parandajana, edendades paremaid tavasid ja, ja parandades mikrokrediitide mudeleid Euroopas. nii need kaks peamist eesmärki peaksid eelkõige olema täiendavaks algatuseks anda rohkem mikrokrediite üle Euroopa tasandil. mikrokrediit peaks olema, mikrokrediidirahastu progress peaks olema keskseks portaaliks. meil on, mis Euroopa tasandil koordineerib algatusi, meil on juba praegu ettevalmistamisel kaks pilootprojekti, ühte toetab investeerimispank ja teist regionaalarengu peadirektoraat koostöös Euroopa Parlamendiga ning on üsna tõenäoline, et Euroopa Parlamendi ettevalmistavad tegevused jõuavad üsna kiiresti mikrokrediidi rahastust, rahastu progress tulusaajate juurde. progress on juba andnud oma panuse suurema ühtsuse saavutamisel Euroopa Liidu mikrofinantseerimisprogrammide ja vahendite vahel ja tahame ka uuesti meenutada, et seda on ikka ja jälle turuosalised ka nõudnud. kokkuvõttes see kümne miljoni eurone, saja miljoni eurone eelarve, mille ühiselt panid kokku komisjon ja Euroopa Investeerimispank, on juba leidnud kasutust, me näeme tulemas neljakümmend seitse täiendavat miljonit, miljonit ning aja jooksul kavatseme me koos erinevate vahendajate abiga saavutada mahu umbes viissada miljonit eurot, mis peaks siis jõudma kõikidele väikelaenajateni igal pool Euroopas. lõpetuseks olen ma tulnud ka siia täna selleks, et teile rääkida meie konkreetsetest tegevustest ja nendes, nendega oleme juba üsna hästi edasi jõudnud. viimaste kuude jooksul oleme valmistanud ette konkreetseid operatsioone ja tegevusi ning mul on väga hea meel öelda, et väga lähedal on, on lepingute allakirjutamine kahe äh, kahe partneriga tagatisvahendite osas. üks neist on äh, Belgias käivituv mikrokrediidiasutus, mis peaks ulatuma kõige vähem priviligeeritud linnaelanike juurde ning teine on noorte sihtasutus Hollandis. mis puudutab aga laenusid ja tagatisi, siis esimesed kaks tehingut on juba peaaegu valmis, nad peaksid saama kinnituse detsembris ning arvestades seda, et me alles hiljuti alustasime oma tegevust, siis on see tõesti väga kiiresti. nüüd, mis puudutab veel laenude ja kapitali tegevust, siis meil on neliteist, neliteist konkreetset tegevust ettevalmistamisel, need mis peaksid teoks saama juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimeses kolmandikus. ning ning äh, kui need asjad kõik töösse lähevad, saab meil olema kuusteist konkreetset tegevust tööst, millest kaheksa on Ida- ja kaheksa Lääne-Euroopas ja see näitab ka seda, et algusest peale oleme geograafiliselt väga hästi jagunenud ning samuti jagunenud, jagunenud on jagunemine üsna hea erinevate vahendajate seisukohast lähtudes. üks kolmandik tehinguid tehakse pankadega ning kaks kolmandikku mitte pankadega. kui nüüd rääkida sellest, kuhu me veel kavatseme jõuda, siis tagatistega esimesed kaks tegevust, eriti väheprivilegeeritud rahvagruppidele ning samuti pikaajalise rahastamise tagamine just nendele Ida-Euroopa rahastutele, mis tegelevad, mis tegelevad maaelanikkonna ja romide, romidega ning teiseks on meil ka, pakkusime me ka rahastamise jagamist väikeste arengusorganisatsioonide võrgule. me tugevdame oma tegevust nii Euroopa kui liikmesriigi tasandil püüame levitada reklaammaterjali ning luua otseseid kontakte võimalike vahendust, võimalike vahendajatega ning see kõik peaks parandama ka teadlikkust olemasolevatest võimalikest vahendajatest sellel turul. ning lõpetuseks ma loodan, et see ülevaade andis teile kindlalt teada, mida me siiamaani oleme saavutanud ja ka seda, missugused on need probleemid, mis meie ees seisavad. võttes arvesse seda, kui õigeaegselt meie rahastu loodi ja kui kiiresti me tegutsesime, siis võime teda juba siiani saavutatud tööd pidada edukaks, aga loomulikult me jätkame samas suunas, et me saaksime progressi täielikult ellu rakendada ning ma olen täiesti veendunud, et üsna varsti näeme me ühiselt selle rahastu mõju mikrokrediitide turule ja kõikidele tulusaajatele, suur tänu! suur tänu! vabandan selle eest, et paljud liikmed täna siin kohal ei ole, sest et nagu te juba teate, on paljudel suuri raskusi koju tagasi jõudmisega, aga loomulikult on tegemist väga põneva kuulamisega ja ma loodan, et need, kes siin kohal ei ole, saavad siiski selle kohta ka äh, infot, et äkki te saate meile midagi kirjalikult anda, et saaksime selle saata ka parlamendiliikmete hulgas ringi käima. nüüd siin on ka juba mõningaid kõnesoovijaid, aga kui te tahaksite veel midagi küsi-, küsida, siis kindlasti on võimalik ühendust võtta ka nende liikme, liikmetega, kes on pidanud ilmastikutingimuste tõttu siit lahkuma. nüüd järgmiseks ähm, Poola esindaja väikerahastamise Ida- ja Kesk-Euroopa Keskuse äh, direktor äh, Kaluusek, palun. suur tänu ja ka minul on väga hea meel siin olla. mina esindan ühte võrgustikku, mis tegutseb Euroopas ja samuti Kesk-Aasias, see võrgustik loodi üheksakümnendatel aastatel ja ma tahtsin tegelikult öelda paar sõna selle kohta, kuidas me oma mikrokrediitide keskuse, edaspidi MFC, paika panime ja kuidas see meil üheksakümnendatel aastatel alguses sai, sellepärast et siin on mõned üsna sarnased punktid progressi toimumis, toimimisega, samuti Euroopa mikrokrediitide struktuuriga üldiselt. meie lõime oma võrgustiku üheksakümne seitsmendal aastal, see oli aeg, kui kui, kui mikroettevõtete finantseerimist peeti üsna mõttetuks valitsuste poolt, nii et olukord oli, oli selline, et väga paljud ettevõtjad rajasid oma väikeettevõtted, võib-olla turismindusettevõtted, sest et inimesed olid vallandatud liik-, riiklikest ettevõtetest, mis pankrotistusid äh, ja inimestel oli tegelikult väga palju oskusi, neil oli lihtsalt tarvis natukene rahastamist, et oma väikeettevõtet luua, aga turul ei olnud mitte midagi niisugust, mis oleks võinud neid aidata. nii et need metoodikad, mis toimivad näiteks arenguriikides, Bangladeshis, Ladina-Ameerikas, me võtsime need üle ja võtsime need kasutusele Ida-Euroopas ning need programmid, mille mis käivitasid need tegevused, need said tegelikult lühia-, lühiajalisi grante. kuskil kolmeks-neljaks aastaks nähti neile ette grant ning neil olid lühiajalised eesmärgid paika pandud ning juhul, kui need eesmärgid täideti, siis nad said laene, laenusid edasiseks arenguks ning mõne aja lõpuks, mingi aja jooksul eh, tõesti said ka, sai ka kommertskrediit kättesaadavaks nendele väikeettevõtjatele. see ei olnud lihtne, aga lõpptulemusega na, nad suutsid ikkagi turule tulla. missugune on nüüd olukord? praegu on kogu Ida-Euroopas umbes kuuskümmend erinevat jätkusuutlikku ettevõtet, mis tegelevad selles valdkonnas. Nende jätkusuutlikkus tähendab seda, et nad suudavad katta oma tegutsemiskulud. mõned nendest on ka kasumlikud ja nad on suunatud erinevatele sihtgruppidele. kui me nüüd siit läheme, läheme üle progressi juurde, siis ma pean jälle rõhutama, et üheksakümnendatel aastatel peeti täiesti mõttetuks mikroettevõtetele mingisuguse krediidi andmist ja siis kümne aasta pärast hakati siiski tunnustama, et tõesti mikrofinantseerimine võib ka Euroopas väga hästi töötada, seda võib kasutada ja seda peab kasutama just nimelt selleks, et toetada alustavaid või juba olemasolevaid pisikesi ettevõtteid. minu arvates probleem on selles, et Euro-, Lääne-Euroopas on infrastruktuur tegelikult üsna nõrk ja siin on meil mitmesugused ka geograafilised jaotused ning mõnedes Euroopa Liidu riikides on mikrofinantseerimine juba mõndagi aega esin eksisteerinud. ma räägin peamiselt endistest Ida-Euroopa riikidest, seal on Ida-Euroopas on asjad rohkem ühtemoodi, kuid Lääne-Euroopas on väga mitmesuguseid lähenemisi, kuid mitmed nendest ei ole jätkusuutlikud ega elujõulised, isegi väga raske on öelda, et missugused organisatsioonid on konkreetsed mikrokrediitide andjad, kes tegelevad äh, käivitavate ettevõtetega, kes tekitavad kaasa te,, tegelevad kaasamisega ja nii edasi ja nii edasi. nii et juba organisa-, organisatoorses vallas on hulk tööd ära teha. niisiis, ma ei taha progressi tähtsust alahinnata, aga minu arust siin puudub mingisugune side infrastruktuuriga, niisuguse infrastruktuuriga, mis, mis oleks rohkem seotud nende võimalustega, mis annaks suuremaid võimalusi progressi rahastamisele. probleem on ka selles, et areng, arenenud riikide kontekstis on mikrofinantseerimine ainult täiendav. see ei ole mitte kõige olulisem, vaid ta pigem toetab olemasolevat finantsstruktuuri, meil on krediidiühingud, meil on sotsiaalpangad, meil on igasugused sotsiaalse mandaadiga ettevõtted, mida võiks samamoodi kasutada selleks, et toetada mikroettevõtteid, neil on lihtsalt tarvis natukene teadmisi ja natukene soovi, pea, teate juhtkonna poolset soovi selles valdkonnas tegeleda ning lisaks sellele on neil tarvis vajalikke teadmisi, et sobivad tooted välja kujundada ja paika panna. nii et tegelikult meil on tarvis niisugust terviklikumat lähenemist, olemasolevate finantsvahendajate paremat ärakasutamist, nende ärakasutamist, kellel juba, kelle potentsiaal on juba tuntud, niisiis oluline on ettevõtlusmudel, oluline on mõelda, kuidas kasutada olemasolevaid finantsinfrastruktuure ja veel üks küsimus, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, on just see, et me ikka ja jälle puutume kokku kliendi suutlikkusega seda rahastamist vastu võeda, võtta. Sa, siin, see tähendab, meil on siin tarvis täiendavat rahastamisalaseid teavitamist. kliente on tarvis paremini teavitada. nii et ma arvan, et progressiga on võimalik saavutada infrastruktuuri osas väga palju, aga ma arvan, et progress nõuab veel täiendavaid, täiendavat, täiendavaid pingutusi ja olgem ausad, ka täiendavaid rahastamisvahendeid, et me saaksime jõuda kõikide nendeni, kes progressi rahastamist vajaksid. ma arvan, et see on kõik, mida ma siiamaani öelda tahtsin, suur tänu! suur tänu ja järgmiseks kõnelejaks on Prantsusmaalt äh, väikerahastamise direktor BNP Paribast, palun härra Emmanuel Delütsel je vais parler en français. Je vous remercie d'avoir euh, sollicité notre avis concernant ma räägiksin prantsuse keeles, mul on väga hea meel selle üle, et te äh, palusite meie arvamust selle teema kohta ja ma täiendaksin seda, mis ütlesid Jeremy ja Jasmine. Äh, tegemist on millegi väga tähtsaga mikrofinantsi edendamiseks Euroopas loomulikult on palju meil veel teha, kuid äh, kindlasti on meil palju õppida Euroopas ja sellelt, mis toimub lõunapoolsetes riikides. enne kui ma hakkan nendest punktidest täpsemalt rääkima, tahaksin äh, rääkida sellest, kus asetub BNP Paribas väikerahastamise väikses maailmas, BNP Paribas on pank, kellel on juba lõunapoolsetes riikides teatud kogemus ja samuti põhjapoolsetes riikides väikerahastamise osas. me oleme teinud koostööd Adiga juba seitseteist aastat, Adi on väikerahastamise eh, organisatsioon Prantsusmaal, üks esimesi Euroopas ja BNP ja Paribas ehk siis need kaks panka, millest kokku sai BNP Paribas, töötavad juba seitseteist aastat äh, selleks, et aidata AD-d ühelt poolt ähm, lihtsalt toetades ähm, seda projekti rahaliselt, aga samas ka vabatahtlikega sellesse panustades, see tähendab pakkudes tehnilist abi ja äh, neid vabatahtlikke, kes lähevad konkreetselt koha peale, et projekte ellu viia see, millest rääkis ka härra Kaluseks, on väga oluline, nimelt äh, financial literacy ehk siis ähm, finantsteenuste mõistmine klientide poolt. viis äh, aastat tagasi panime aluse äh, projektile, mis täiendas seda, mis oli juba käimas vabatahtlikkuse <clears throat> ning rahalise toetuse osas. nimelt rahastame Äh, mikrofinantsi institutsioone üle terve maailma, mina juhin seda projekti ja täna äh, meie tegevus mõjutab umbes kolmesadat tuhandet äh, laenusaajat lõunapoolsetes riikides, teeme koostööd kahekümne väikerahastamisorganisatsiooniga kümnekonnas riigis ja meil on väga selge idee ka sellest, kuidas mõjutab meie tegevus äh, sotsiaalselt ühiskonda rahastamise ulatus on umbes viiskümmend miljonit eurot ja kaheksakümne protsendi ulatuses läheb see tegelikult naistele. loomulikult tahame ka edaspidi toetada väikerahastamise arendamist Euroopas laiemalt ja mitte ainult Prantsusmaal, nagu me oleme seda teinud siiamaani. oleme äh, töötamas välja ja hiljem juba Patrick räägib sellest detailsemalt Äh, uut projekti, nimelt paar kuud tagasi alustasime läbirääkimisi oma Prantsuse partneri Adiga selleks, et luua partnerlus ka Belgias ja äh, mõne nädala pärast äh, rakendub see ka ellu, tegemist on mikrostardi ideega ja Euroopa Investeerimisfond on samuti sellesse projekti väga tihedalt kaasatud, nii et see on esimene selline progressi raames, väikerahastamise vahendi progressi raames tehtud projekt nüüd äh, paar mõtet selle kohta, äh, millises olukorras on väikerahastamise olukord Euroopas võrreldes lõunapoolsemate maadega? Euroopas äh, on väike rahastamine väga väike maailm võrreldes sellega, mis toimub lõunapoolsemates riikides sada viiskümmend miljonit laenajat, lõunapoolsetes riikides, aga põhjapoolsetes riikides alla miljoni inimese ja seda siis vastavalt ähm, Euroopa väikerahastamise võrgustikule. Euroopas kujutab väikerahastamine vaid kaks protsenti kogu laenatavast rahast Euroopa väikerahastamine maailma väikerahastamisest kujutab tõesti endast vaid mikroskoopilist osa meie aga oleme täiesti veendunud selles, et vajadus mikrofinantseerimise järele on järele, selle lõi selle vajaduse põhiliselt ähm, sotsiaalkriis, milles me praegu elame. Euroopa Investeerimisfond viis paar aastat läbi uuringu, mis rääkis sellest, et potentsiaalselt on väikerahastamise kasutajaid Euroopas seitsesada tuhat ehk siis kuus koma kolm miljardit eurot kapitalis, kapitalina ja tegelikult me aitame, arvame, et need arvud on oluliselt alahinnatud, me peaksime need summad äh, kas kahega korrutama või isegi kolmega korrutama. seda ühelt poolt seepärast, et äh, meil on praegu umbes kaks, kaheksakümmend miljonit eurooplast, kes elavad allpool äh, vaesuspiiri ehk siis seitseteist protsenti Euroopa Liidu kodanikest ja pooled äh, nendest inimestest on töötavad vaesed, ehk siis inimesed, kellel on töökoht olemas ja tööpuudus kujutab praegu endast ähm, tööealisest elanikkonnast kümme protsenti. ehk siis kakskümmend neli miljonit eurooplast on tööta. nii et äh, sellises kriisiolukorras umbes samamoodi nagu Ida-Euroopas pärast Berliini müüri langemist äh, tahame me toetada äh, mikroettevõtete loomist loomulikult me teame, et eelarvealased piirangud on väga ranged ja kuidas nüüd sellele väikerahastamise vajadusele vastata, siin sa, võiksime saada inspiratsiooni sellest, mida oleme näinud juba lõunapoolkeral. viimase kolme päeva jooksul leidis aset Euroopa väikerahastamise platvormi konverents, see platvorm ise asub Luksemburis, aga tegeleb lõunapoolkera eh, riikidega, seal on üle kahesaja organisatsiooni tehti ka pressiteade pärast seda konverentsi, ähm, pressiteates on kolm peamist sõnumit, mis lähevad äh, kokku sellega, mida meie väikerahastamisest Euroopas üldiselt arvame. esiteks äh, kontekstist väikerahastamine Indias ja eriti Andhra Pradeshi osariigis on äh, praegu väga suures kriisis ja äh, olukord on täiesti blokeeritud, sellepärast et Andhra Pradeshi osariik on teinud otsuseid, mis põhimõtteliselt keelab äh, väikerahastamisorganisatsioonidel uusi laene välja andmast ja äh, muudab pea võimatuks ka endiste laenude, laenumaksete tagasisaamist nüüd äh, kõigepealt äh, intressi küsimusest. tegemist on äh, teemaga, mis on väga keeruline ja Euroopas ja eriti just ähm, romaani keeli kõnelevas Euroopas on üldse raskusi sellega, et kujutad ette öm, ähm, olukorda, kus inimesed peaksid maksma rohkem kui kaks või viis protsenti intressi laenajale tegemist on aruteluga, mis kestab juba viimased äh, viissada aastat, sellepärast et viissada aastat tagasi leidis katoliku kiriku raames äh, ehk siis äh, Monta di Pieta raames selleteemaline arutelu. ühelt poolt dominikaanlased ütlesid, et intressiga laenamine, ükskõik millise intress ka ei oleks, see on patt ja teiselt poolt siis frantsiskaanlased, kes ise edendasid väga seda väikerahastamise ideed nemad äh, ütlesid, et samas peab äh, kulud ikkagi suutma katta. see teoloogiline arutelu kestis viiskümmend aastat, kokkuvõttes äh, paavst lahendas selle vaidluse ja võeti vastu otsus, et kulud peab saama katta, seega on ka täiesti õigustatud väikese intressi küsimine, kuid see intress peab olema mõistlik, ehk siis kui rääkida tänapäevaselt, siis on meil vaja leida majandusmudel, mis oleks ka jätkusuutlik. nii et see, seda, see vana arutelu äh, kerkib ikka ja jälle ka praegu esile, lõunapoolkeral äh, väikerahastamise in-, keskmine intress on kolmkümmend protsenti. mõnedes riikides on see isegi kaheksakümmend protsenti ja mehhiklased äh, ütlevad teile, et kui see on alla viiekümne viie protsendi, siis kulusid katta ei ole võimalik. loomulikult, äh, mida rohkem laene välja anda, mida väiksemaid, mida rohkem anda välja väiksemaid laene, siis see äh, maksumus on seda suurem ja samuti riskid on suuremad nii et loomulikult ei tohiks seda arutelu täiesti kõrvale jätta on võimalik siin ette näha lahendusi, nagu näiteks subventsioonid või ka erasektori ja avaliku sektori partnerlus. aga nüüd, kui me räägime väikerahastamisest, millel oleks kaheprotsendiline intressimäär, siis ähm, olen nõus sellega, mida ütles härra Kalusek, et mingisugust äh,, mingisuguseid tasuta lõunaid ei ole, keegi peab selle eest ikkagi maksma äh, nüüd äh, järelevalve ja ka äh, see, et väikerahastamine iseennast reguleerib. Äh, lõunapoolkeral on väikerahastamise institutsioonid loonud omaenda reeglid, sellepärast et õigust väikerahastamise osas ju olemas ei olnud. ja kui me nüüd vaatame seda, mida mm, esimene väikerahastamisorganisatsioon Prantsusmaal, ADI, ka tegi, siis viidi sisse seadustesse ähm, äh, muudatusi selleks, et neil oleks õigus monopolina väikerahastamise tegeleda või äh, ka näiteks see, et neil on võimalik laenata, ise laenata raha selleks, et seda edasi laenata. nii et äh, need on väga erandlikud juhtumid. Baseli komitee Äh, viis läbi konsultatsiooniprotsessi paar aastat tagasi, äh, tulemused avaldati paar kuud tagasi ja see räägib äh, väikerahastamise reguleerimisest ning järelevalvest. tegemist on viiekümne lehekülje pikkuse dokumendiga ja kokkuvõttes rõhutatakse seal kahte aspekti, ühelt poolt reguleerimise olulisus, on vaja spetsiifilist regulatsiooni raamistikku väikerahastamise jaoks aga ei tohiks ikkagi ka üle reguleerida, see peab olema mõistlik reguleerimine, tark reguleerimine ja kokkuvõttes on see üsna lähedal äh, harilike pankade raamistikuga ikkagi see peab olema spetsiifiline just väikerahastamisele. ja nüüd Prantsusmaa selles osas on võib-olla teistele eeskujustus, eeskujuks, sest et Prantsusmaa äh, keskpanga juures on lu-, loodud ka spetsiaalne uurimisinstitutsioon ja Prantsusmaal on seda küsimust sügavuti uuritud ja ma ei ole täiesti veendunud, et sama on tehtud kõikides teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. nüüd kolmas aspekt, see on väike rahastamise äh, ja äh, Euroopa kodanike ligipääsu äh, kohta väike rahastamisele nüüd, kui väikesed Euroopa Liidu investorid saavad panustada väikerahastamisse, siis äh, loomulikult äh, tõstab see ka teadlikult. mõnes, äh, mõnel määral on see võimalik tänu internetile, on internetilehekülge nagu näiteks Kiva Ühenduni-, Ühend-, Ameerika Ühendriikides Babyloan või Microworld Prantsusmaal, summad algavad kahekümnest eurost ja need Äh, Prantsusmaa internetileheküljed on äh, tugeva kontrolli all, see on samuti väga oluline. nii et äh, Euroopa Liidu kodanikel on tänu internetile selline võimalus olemas, kuid kui siit välja arvata Luksemburg ja Holland, siis tegelikult enamikes liikmesriikides seda võimalust ei ole. pankadel ei ole õigust Äh, laenata väikerahastamise alusel omaenda klientidele näiteks, nii et äh, kliendid sooviksid seda, aga pangad ei saa seda tüüpi rahastamisvahendeid inimestele välja jagada, sest et äh, järelevalveametid seda ei luba, selleks et kaitsta investorit. kogemused aga näitavad, et sellised vahendid tegelikult riski mõttes ja sotsiaalse mõju mõttes mm, toimivad tä-, täiesti korralikult ja nüüd kokkuvõtteks pärast seda paari märkust, mida saame me eeldada väikerahastamisvahendilt nimega Progress seitsesada miljonit potentsiaalset laenajat Euroopa Liidus kuue miljoni euro ulatuses, ilmselt see juba on ületatud, on tõeline vajadus ja põhimõtteline küsimus on see, et kuidas katta nende väikerahastamise institutsioonide kulud, enamik väikerahastamise institutsioone ei ole kulutõhusad Euroopas ja seega peaks see võimaldama neile mastaabisääste et nad, kui nad laenavad rohkematele inimestele, siis nende kulud ka väheneks. ühesõnaga on väga oluline, et oleks ka regulatiivraamistik, mis võimaldaks ka liikmesriikide järelevalveametitel võ-, mõista äh, väikerahastamise äh, spetsiifikat ja mitte ainult finantsvaatenurgast, vaid ka sotsiaalsest vaatenurgast väike rahastamine kindlasti ei ole mingisugune imevahend, mis võimaldab välja juurida vaesuse. kui paar aastat tagasi sai mikrorahastamise looja ka Nobeli preemia, siis äh, suhtuti sellesse väga entusiastlikult, aga igal juhul äh, minevikust peab oskama õppida ja nüüd, et äh, Brüssel või Luksemburg hakkavad äh, väga aktiivselt tegema selle väike rahastamisega, see võib olla negatiivne, peab ikkagi suutma üles ehitada üheskoos majandusmudeli, mis äh, oleks jätkusuutlik. suur aitäh tähelepanu eest ja loomulikult ootan suure huviga teie küsimusi. suur tänu ja nüüd on meil tegelikult veel üks päevakorrapunkt enne lõuna pausi ja me muutsime selle ära ilma tõttu. ja järgmine kõneleja on Ungarist, eh, Ungari väikerahastamise algatuse direktor härra Andras Ullaki. Uh, I am sorry I was late, but uh, suur tänu, vabandan, et ma hilinesin uh, see ei ole küll tahtlik, aga tundub, et ma hakkan oma naabriga siin arutelu pidama. minu esimene lause siin ettekandes on see, et ma loodan, et ma soovin oma ettekandes seista hea väikerahastamise vahendite eest, mis oleks suunatud vaesustunud romidele, isegi siis, kui see väikerahastamise vahend ei suuda äh, kulude-tulude mõttes nulli jõuda ja kindlasti mitte teenida kasutamist. kindlasti ei saa siin kasutada ka mastaabisäästu, võib-olla küll mingil väga vähesel määral, siin kõrvalt ka öeldakse, et eh, jah, veel seda võimalik ei ole teha, nüüd eh, küsimus on pigem see, et kas eh, seda süsteemi on põhjust mujal korrata ja just sellest tahaksingi rääkida. minu kogemused selles valdkonnas pärinevad osalemisest programmi, Qt programmi väljatöötamisel. tegemist on mittetulundusühinguga ja seda rahastab vähemalt osaliselt äh, peadirektoraadi Regio ähm, romide pilootprojektist. Nemad äh, rahastavad äh, väike rahastamist ja samuti varase lapsepõlve äh, küsimusi, ühesõnaga tegemist on romide pilootprojektiga, mis on siis äh, osa äh, romide integratsiooni liikumisest Ida-Euroopas. nüüd see Kiud programm tegeleb vaesustunud ja sotsiaalse tõrjutuse all kannatavate inimestega, põhiliselt romidega, üritavad parandada nende äh, elulist olukorda, et nad saaksid elada väärikalt ja samuti pakkuda neile finantsteenuseid, infot ja sotsiaalkaitset tahaksin paar minutit rääkida ka sellest, kes romid üldse on, võib-olla mitte siin ruumis, aga üle terve Euroopa ja eriti Euroopast väljaspool, inimesed tegelikult ei tea üldse, kes romid on, nad arvavad, et tegemist on väga väikse vahe, vähemusega, kes mm, mängivad pilli ja tantsivad aga tegelikult eh, Ida-Euroopas on olukord oluliselt keerulisem ja just nimelt sellepärast on oluline sellest siin ka rääkida. Ungaris eh, on, on, um, moodustavad eh, romid seitse kuni kaheksa protsenti tervest rahvastikust ehk siis umbes miljoni. Nad on need inimesed, kes režiimi muutusest üheksakümnendate aastate alguses ka-, kannatasid kõige enam, sest et režiimi muutus oli tõesti väga karm ja äh, integratsioonipoliitika oli äh, äh, suhteliselt moonutatud, sunniti programmisid töötama rasketööstuses ja kui kõik erastati, siis tööd, tööst ilma. ja töötuse määr romide hulgas on kolmkümmend viis protsenti ja veelgi suurem naiste hulgas kõige hullem töötuse määr üleüldse ilmselt. loomulikult äh, nad kannatavad ka sotsiaalse tõrjutuse all, Nad elavad äh, segregeeritult getodes, äh, samuti skool, koolides on, koolid on segregeeritud ja see Äh, Ungaris üldiselt kaheksakümmend protsenti lastest ähm, lähevad edasi keskkooli, vaid kümme protsenti romidest äh, saavad sama teha. ja väga vähe on üldse äh, neilsi töökohti, kus on midagi peale hakata, kui ei ole isegi põhikooli diplomit või keskkooli diplomit. ja seitsekümmend protsenti romidest kuuluvad viiendasse sissetuleku kvintiili, ehk siis nad on kõige kõige vaesemad inimesed Ungaris üleüldse. nii et midagi tuleb ikka romidega ette võtta ja meie valitsused viimase kahekümne aasta jooksul ei ole eriti palju head tööd teinud. Nad küll on loonud siiski töötustoetuse ja ka mõned muud sotsiaaltoetused, mida meil varem ei olnud, aga tegelikult äh, tundub, et ikkagi valitsustel ei ole erilist ideed selle kohta, kuidas romide probleemi lahendada, nii et siin sekkuvadki erasektori algatused. mina paari sõbraga lihtsalt mõtlesime, et võiks midagi välja mõelda. ja mõtlesime, et üritame siis me sõprade hulgas on ka kinnisvara, üks kinnisvaraarendaja, üks äh, endine pankur. ja partnerlus on ka teiste programmidega ja nii edasi, ühesõnaga tegemist oli suure programmiga, alustasime siiski omaenda rahaliste vahenditega ja siis sekkus ka peadirektoraat, nii et nüüd äh, on meil võimalus ka jätkata. põhimõtteliselt tahtsime me luua tagatiseta laene, mida tegelikult Ungari pangandusreeglitele vastavalt ei ole võimalik eriti teha. teiseks laenata äh, üsna väikseid laene, maksimum on kolm tuhat viissada eurot, äh, pühenduda pigem äh, romidele, kes on töötud, harimata ja üldiselt keskenduda naistele, laen on ainult selleks, et äh, inimesed saaksid äh, omale sissetuleku tagada, nii et me ei toeta mingit eluasemelaenu või midagi sellist, äh, laename gruppidele, nii et miinimum neli inimest, maksimum seitse, nii et seega eelistame me seda, et inimesed ise omavahel üksteist survestaksid, pigem kui et seda teeks siis tagatis ja süsteem on ka selline, et kui tagasimaksed juba tehakse, siis on veel võimalik laenata ja nii edasi. ühtlasi me julgustame neid raha säästma ja kümme protsenti on siis meie marginaal. Ungari on üsna keeruline koht, kõik võib-olla ütlevad sama omaenda liikmesriikide kohta aga probleem on selles, et äh, see on ülereguleeritud ja väga bürokraatlik. näiteks pangana ei ole üldse huvipakkuv tegeleda sotsiaalse väikerahastamisega ja loomulikult äh, väikerahastamise algatused ei vastaks kunagi tingimustele selleks, et tegelikult ka raha laenata. nüüd see, mida me lõppkokkuvõttes tegime, äh, see on väga pikk jutt, aga kokkuvõttes on meil ikka, ikkagi jaepank. tegemist on sellise topeltsüsteemiga, ühelt poolt siis pank ja teiselt poolt väikerahastamise algatus. meile lubati ka riigi rahastamist ja äh, riigi tagatisi laenukahjude osas, aga kumbagi tegelikult meile ei antud. nii et umbes kaks miljonit eurot siis on see rahastamine. nii et selleks see marginaal meil ka on. pangandusteenused on meie klientidele tasuta ja siis edasi on meil täiesti eraldi asutus, milleks on äh, väikerahastamise algatus, meie poolt on inimesed, kes teevad koha peal tööd ja tegelevad siis koha peal sihtrühmadega. ja me teame väga hästi, et me ei hakka kunagi kasumit teenima ja isegi kui meil on kakskümmend tuhat või kolmkümmend tuhat või sada tuhat klienti, siis äh, ikkagi palju raha läheb kaduma ja selleks, et seda raha ka inimesteni viia, see kõik ei võimalda meil kasumit teenida ja me ei püüdlegi selle poole, võib-olla see on lihtsalt ülbe suhtumine, aga kõik inimesed, kes on kaasatud sellesse projekti, siis nad ikkagi teenivad kasumit, võib-olla pank ei ole praegu veel kasumlik, aga võib-olla järgmine aasta juba on ja meie kinnisvaraarendajad, tema arendab kinnisvara tegemist on lihtsalt spetsiaalse erilise teenusega. ja nüüd, kui nüüd keegi suudab tulla välja sellise teenusega, mis on kasumlik, siis väga tore, aga ikkagi siin on see sotsiaalne mõõde, just see ongi meie eesmärgiks. ja ma tulen selle juurde veel hiljem tagasi, aga meie arvates on seda võimalik väljendada ka arvuliselt sest et kui laenuga tegeleda, siis see maksab raha seda saame aasta lõpuks ka teada. kui see summa on väiksem, siis see tegelik kasu, mis, ähm, mida saab perekond, kes keegi ei tööta, ju vähendab või ju suurendab ka nende sotsiaalset panust. nii et kokkuvõttes on meil võimalik ikkagi arvuliselt välja arvutada, kui palju see äh, programm maksab ja kui suur kasu sellel on, võttes arvesse sotsiaalset mõju. Ungaris on olukord tõesti dramaatiline. me rahastame vaid seaduslikku äri, nii et meie kliendid peavad registreeruma ettevõtjana ja see toob kaasa tohutu äh, halduskoormuse, see kõik on raskendavaks asjaoluks. me otsustasime, et me ei taha ähm, mustal turul töötavaid inimesi, äh, teistes riikides seda tehakse, näiteks Rumeenias ja Makedoonias, aga meie mõtlesime, et kui me ei suuda neid äh, integreerida seaduslikule tööturule, siis ei ole üldse mõtet midagi ette võtta nüüd äh, toon paar äh, näidet selle kohta, miks meil on nii raske üldse õigel või seaduslikul viisil ettevõtteid luua. Äh, töötu Romi saab umbes sada eurot kuus sotsiaaltoetusena ja terve pere peaks siis sellest rahast elama, aga sellest hetkest, kui ta registreerub füüsilisest isikust ettevõtjana, valitsus eeldab, et ta teenib juba miinimumpalka, milleks on kolmsada eurot kuus. ja siis peaks ta maksma ka sotsiaalkindlustusmakseid me ei ole kunagi teeninudki kasumit. E, sellepärast just nimelt, et tuleb maksta neid sotsiaalkindlustusmakseid. nüüd, kui ta tahab Äh, registreerida ennast kauplejana, kes äh, rändab ringi ja müüb oma käru pealt näiteks juurvilju, siis peab ta läbima eksami. ta peab õppima selleks seitsekümmend tundi, sealhulgas ka äri inglise keelt. nii et kujutagem nüüd ette äh, poolkirja oskamatut romi naist, kes müüb niikuinii juurvilju, nüüd ta peab maksma veel sotsiaalkindlustusmakseid ja nüüd ta peab veel ka läbima eksami ja see jällegi maksab väga palju raha. nii et äh, see on see bürokraatia probleem, mis tuleb lahendada. kuidas me töötame, identifitseerime peamised romiketod nii külades kui linnades, saadame sinna koha peale inimesed, nad ei küsi kelleltki, kas te olete romi või mitte, nii et kui keegi seal elab, siis üldiselt ta ikkagi on romi, aga kui ta ka ei ole, siis mis siis ikka, ikkagi tahame, et nad osaleksid. ja siis luuakse rühmad selleks, et kõik toimuks sidusalt, toimuvad regulaarselt äh, kogunemised, tehakse erinevaid harjutusi, alguses inimesed üksteist ei usalda, aga lõppkokkuvõttes enamasti kõik hakkab üsna hästi tööle. nii et äh, selle projekti loojate idee oli see, et kombineerida erinevaid lähenemisi, võtta see lõppkokkuvõttes jõutakse siis selle küsimuseni, et mis tüüpi äh, äri te tahate luua ja siis nad ütlevad sellist äri, millega saab raha teenida. ja kuidas te seda teenite, kas te olete veendunud, et suudate laenu äh, tagasi maksta, kas te suudate seda, äh, neid makseid teha iganädalaselt ja nii edasi ja nii edasi. nii et kokkuvõttes siis mõeldakse selle üle, kuidas ja kui palju raha laenata, kuidas nad saavad maksta autokindlustuse eest, kui nad tahavad autot osta ja nii edasi ühesõnaga, tegemist on justkui äri nõuandeteenusega ja meie kliendid ei ole ju kunagi midagi sellist näinud. väikerahastamise eksperimente on nad äh, juba kogenud, tuleb keegi kohale, küsib, kas te sigu tahate, jah, tahan küll, siis antakse natuke raha, siis paari kuu pärast, nad ostavad endale sead, paari kuu pärast keegi tuleb ukse taha ja küsib, et maksate nüüd tagasi raha meil on väga ranged äh, edukriteeriumid ütleme kohe algusest peale, et kui ei maksta tagasi vähemalt seitsekümmend või kaheksakümmend protsenti laenu, siis, laene, siis me programmi enam ellu ei rakenda. loomulikult me ei saa, suuda ilmselt saavutada samu tulemusi nagu Kagu-Aasias, kus on üheksakümmend viis protsenti või isegi rohkem. ja siis see kümneprotsendiline marginaal katab eh, poole sellest, mis jääb puudu ja siis ülejäänud lihtsalt maksame kinni ja me tahame ka, et need kliendid, kes on juba oma laenu tagasi maksnud, võtaks ka teise laenu, sest et kui nad tagasimakseid teevad, siis see tähendab, et nende äri juba töötab. ja me tahame mõõta konkreetselt seda sotsiaalset mõju, nii et äh, mõõdame siis ühesõnaga seda, et kui palju äh, Äh, läheb see projekt maksma meile, aga kui palju nemad jälle pärast panustavad äh, sotsiaalkindlustusmaksetega eelarvesse ja nii edasi. Äh, peadirektoraadist Regi on loodud juba ka järelevalvemenetlus ja Maailmapank ja ÜRO arenguprogramm samuti peavad järelevalvet meie programmi üle. nüüd veel, mida midagi. tegemist on tõesti väga positiivse kogemusega minna sinna küladesse, kus me alguses hakkasime käima, sest et inimesed elavad suletud uste taga kohutavates tingimustes, kuidas üleüldse ongi võimalik elada saja euroga kuus, nad kõik töötavad mustal turul, nende ülemused röövivad neid aga muudatused on aeglased, aga siiski neid on märgata. Nad hakkavad käima meie kogunemistel, hakkavad äh, üksteisega tihedamini suhtlema ja mul on tunne, et me oleme siiski saavutanud suure edasimineku selles väikeses kogukonnas ja mõned naeravad ja need, äh, kes tulevad sinna kogunemistele, ütlevad, ah, aga need inimesed petavad teid samamoodi, nagu nad on teisi petnud, nad tahavad ainult äh, raha ja üsna uskumatu on näha seda, et inimesed tõesti tulevad regulaarselt kogunemistele ja ja nad on saanud laenu ja siis nad lähevad ja ostavad neid asju, mis neil vaja on. mõned neist äh, said äh, pereliikmetelt peksa, sellepärast et äh, kohe keegi tuli nende juurde ja ütles, et äh, nüüd sul raha on, nüüd laena mulle äh, räägin siin väga pikalt, ma arvan, et enam midagi mul lisada ei olegi. nüüd, mis on kõige tähtsam? me ei saa eeldada, et selline organisatsioon peaks raha teenima, see saab raha teenida ainult äh, väga erinevaid teid pidi. ja pühendudes ikkagi nendele eesmärkidele, mis meile on olulised Euroopa Liit peaks seega mõtlema selle peale, et luua rahastamisvahend äh, organisatsioonidele selleks, et mitte katta neid laene, mis välja antakse, vaid äh, lihtsalt äh, toimimiskulud oleks kaetud. ja loomulikult tahame äh, ühineda ka teiste ideedega. pangad äh, tahavad äh, vahendeid pakkuda, aga nad ei taha lihtsalt selle igapäevase tööga tegeleda, see ei ole asi, mis neid huvitab. nii et äh, kapitaliga peaks olema kõik okei okay,, aga lihtsalt probleem on pigem töö osas ja loodame, et ÜRO arenguprogramm ja Maailmapank toetavad meid selles, mida me toetame ja et meil, meie töö osutub ka edukaks suur aitäh ja nüüd viimane kõneleja, enne kui lähme aruteluvooru juurde, on Microstarti haldaja härra Sapi, palun. kümme minutit teil on sõna ja palun piirduge ka kümne minutiga. Uh, I will speak in french, thank you. räägin prantsuse keeles. Je represent ici euh... mina esindan euh, malheureusement pour des raisons mina esindan siin proua Novakit, kes paraku tervise, tervislikel põhjustel ei saanud äh, täna kohale tulla. aga enne, kui ma läheksin selle teema juurde, tahaksin ma rääkida paar sõna kontekstist, mis puudutab väikerahastamist Euroopas. juba kakskümmend aastat on väikerahastamine tugevalt arenenud kõigis Euroopa demokraatlikes riikides ja põhjused selleks on järgmised. teenuste edasiarenemine, millega käib kaasas mõningates riikides ka de kiirenenud desindustrialiseerimine, järjest laiemalt kasutatakse väikeettevõtluse vormi, FIE mudelit ja kahjuks ka majanduskriisid, kes puudutavad, mis puudutavad eelkõige haavatavamaid inimesi, kõik see on kaasa toonud selle, et on arenenud väike rahastamine. ja nii nagu Emmanuel, Emmanuel Deleuzel ütles, et järjest suurem huvi ja järjest rohkem on kaasatud ka kommertspangad sellesse, kes näevad väikerahastamises potentsiaalset turgu või võimalust näidata üles ka oma ühiskondlikku vastutustunnet ja seda läbi selliste tegevuste, mis puudutavad nende, nende tegevuse keset aga järjest rohkem on kaasatud sellesse ka liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid. ja viimased on välja töötanud terve rea selliseid vahendeid, mis on see väikerahastamise organisatsioonidel võimaldanud areneda ja on paika pandud Euroopa väikerahastamise vahendi arengu raames kahe tuhande seitsmendal aastal vastavad finan-, finantsvahendid kakskümmend miljonit äh, kahe tuhande üheksandal ja sada miljonit kahe tuhande kümnendal aastal, mis on siis raha, mis on Euroopa Investeerimisfondi poolt äh, antud ja on paika pandud ka tehnilise abiprogramm, eks siis programm Jasmiin või Jasmiin, mis algas kahe tuhande üheksandal aastal. aga samas kõik need vahendid ja ma tean, millest ma räägin, samas ei ole võimalik neid lihtsalt kasutada, äh, kui me ei paranda õiguslikku raamistikku selles osas, mis puudutab äh, mikro, äh, väikerahastamise organisatsioone. et on terve rida takistusi kasutamaks väikerahastamise vahendeid ja põhiliselt puudutavad need takistused just liikmesriike. muuseas, enamus liikmesriikidest ei ole veel paika pannud ei institutsioonilist ega õigusloomelist raamistikku väikerahastamise jaoks Euroopas. et äh, finantsregulatsiooni, ma tooksin siinkohal kaks näidet, äh, millest rääkis ka Emmanuel Deleuze, et kõigepealt äh, ülemäärade kaotamine mida mõned liikmesriigid on tahtnud alles jätta väikelaenude puhul ja teiselt poolt äh, võimalus laenata selleks, et edasi laenata, puudutab see siis äh, finantsoperatsioone. et see on see, mis puudutab siis äh, finantsregulatsiooni või finantsjärelevalvet. aga samas ei ole ka harmooniliselt arenenud edasi väikeettevõtja staatusega või FIE staatusega öö, seonduv aga samas ulatuslike finantsvahendite loomine on aidanud kaasa väikerahastamise arengule ja me äh, rääkisime juba sellest, mis kahe tuhande seitsmendal aastal ette võeti ja see on võimaldanud igal pool Euroopal, Euroopas arened, arendada väikerahastamisel kui sellisel ja programmid Jasmine ja Progress samamoodi võimaldavad areneda sellistel organisatsioonidel end, äh, läbi selle, et tagavad nende laenuport-, laenuportfelle ja väga tähtsad on need vahendid, mis puudutavad omavahendeid, kapitali ja väga tähtsad on ka need vahendid, mis praegu on loomisel. üks kõige konkreetsem näide ja mis on ka kõige lähem meile, kui nii võib öelda, millest me võiksime siinkohal rääkida, illustreerimaks selliseid äh, väikerahastamisorganisatsioone, puudutab äh, ettevõtet nimega Mikrostart, millel on sotsiaalne eesmärk ja see on ühisalgatus äh, Äh, prantslaste äh, väikeraha, rahastamise organisatsioonid BNP Paribas Fortis Belgias siis ja siis me looma, loodame, et sellega tuleb kaasa ka Euroopa Investeerimisfond. õiguslikult loodi mikro, mikrostart mitte väga palju aega tagasi, septembris kaks tuhat kümme ja tegelikult kujutab ta endast ADI ja BNP Paribas koostöö vilja aga mitte kunagi varasemalt ei ole oma koostöös partnerid nii kaugele läinud ja ei ole loonud ühist äh, väikerahastamise organisatsiooni. esimesed kliendid peaksid saama pöörduma, pöörduda selle organisatsiooni poole siin Brüsselis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris. ja see pilootprojekt, äh, see puudutab kahte Brüsseli kvartalit ja tema esialgne kapital on üks koma kaks miljonit eurot ja selle on siis ühelt poolt andnud selle organisatsiooni ettevõtte käsutusse BNP Paribas ja teiselt poolt me loodame, et ka Euroopa Investeerimisfond äh, paneb oma õla alla. Adi on toonud siia oma oskused ja oma kogemused, aga BNP Paribas lisaks sellele kapitalile on avanud ka krediidiliini seitsesada viiskümmend tuhat eurot selleks, et saaks äh, refinantseerida oma tegevust see organisatsioon turu intressimääradega. ja laenuportfell on tagatud seitsmekümne viie protsendi ulatuses. see on siis progressi poolt tehtav ja me loodame, et varsti saab temast ka selle ettevõtte äh, aktsionär, aga alguses küll ainult vaatlejana et kui BNP Paribas Fortis ID ja investeerimisfond äh, lõid selle uue ettevõtte mikrostart, nad tugevdasid selle, selle, seeläbi oma äh, koostööd, tegemist on millegi täiesti uuenduslikuga, partnerlus erasektori ja avaliku sektori vahel ja mille eesmärgiks on abi, abistada äh, piloot pilootprojekti raames, mis kestab kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuni, kuskil kaheksasadat uut klienti. üks meie eesmärkidest, mida me üritame saavutada, on ka see, et me üritame eh, tõestada seda, et mikrostardi majanduslik mudel öö, eh, on elujõuline ja eh, ta suudab ka ajas kestma jääda. ja seda kõike muidugi ka meie klientide huvides. aga samas me peaksime detailsemalt uurima ka mõningaid äh, edusamme et kui väikerahastamine areneb edasi Euroopas, siis peaksime rääkima kolmest kõige tähtsamast seigast, mis seda puudutavad ja mille me peame täpselt, peaksime täpselt identifitseerima. esimene on Euroopa Liidu institutsioonide poolt toetusprogrammide paikapanemine, toetusprogrammide, mis oleksid mõeldud just väikerahastamise organisatsioonidele et need võimaldaksid neil tõhusalt edasi areneda, aga samas praegused vahendid meie meelest ei ole piisavalt tõhusad selleks, et kaasa aidata äh, väikerahastamise organisatsioonide või ettevõtete loomisele ja ei lihtsusta neile täiendavate või abirahastamiste saamist. ideaalne oleks see, et töötataks välja tõesti terve rida lihtsustatud teenuseid, Äh, teenuste pakett mikrofinants, äh, mikrorahastamise organisatsioonidele, et see puudutaks ühelt poolt nii finantsvahendeid, krediiti, tagatisi, aga teiselt poolt ka abi, stardiraha, mis aitaksid neil alustada oma tegevusega ja mida ei peaks tagasi maksma. aga samas äh, väikerahastamise organisatsioonid koostaksid oma business plaani ja kohustuksid seda lähtekapitali asjakohaselt ka kasutama teine tähtis seik Eh, ühtse turu akti eh, koostamise raames ja Small Business Acti koostamise raames tuleks julgustada sõltumatute ettevõtjate või FIE-de tegevuse edasiarendamist. Euroopas on järjest rohkem välja arenenud eh, väikesed tootmisüksused. Prantsusmaal alates kahe tuhande üheksandast aastast näiteks kasutatakse FIE staatust ja tänu sellele on loodud sadu tuhandeid väikeettevõtteid ja seda lihtsalt tänu sellele, et on leevendatud, lihtsustatud teatud maksubarjääre. ja selleks, et julgustada selliste tegevust, on väga tähtis lähiaastatel täpselt paika panna Euroopa Liidu tasandil FIE staatus ja väga tähtis lihtsustada ka nende juurdepääsu Euroopa turule mm.. ja äh, väga tähtis oleks ka juurdepääsu lihtsustamine sellistele, sellistele töökohtadele, mis ei ole väga kvali-, äh, ei, suurte kvalifikatsiooninõuetega ja see aitaks kaasa või võitlemaks ka noorte tööpuuduse vastu. kolmas tähtis äh, punkt, millest peaks ka rääkima, see puudutab soodsa, soodsama raamistiku loomist äh, väikerahastamisele. sotsiaalse ettevõtluse arenemine igal pool Euroopas, Social Coalition Inglismaal, positiivsed ettevõtjad Belgia, Belgias sotsiaalettevõtete arenemine Prantsusmaal, et ka siin on tegemist väga tõsise sisulise arenguga ja see tähendab seda, et sotsiaalsete eesmärkide ülemuslikkus tuuakse välja kohese kasu asemel, edendatakse ettevõtlusvaimu ja kõiges selles on oma koht ka väikerahastamisel. Euroopa väikerahastamisorganisatsioonide staatuse kindlaksmääramine näiteks mikrostardi e-, eeskujul või sellise sotsiaalse eesmärgiga Eh, ettevõtete loomine ja nende uurimine aitaks meile täpsemalt paika panna ka need erinevad mudelid ja uurida neid, mis Euroopas oodamisel. kokkuvõtteks võib öelda, et väikerahastamine kindlasti aitab kaasa ka äh, majandusmuutustele, sellepärast et kujutab ta endast vahendit, mis aitab võidelda öö, äh, selle eest, et parandada raskustes olevate inimeste olukorda, see võimaldab meile majanduslik, läbi viia ka majanduslikku demokratiseerimist, võimaldab inimestel oma saatuse üle ise otsustada. Eh, tegemist on sellise vahendiga, mis aitab kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele Euroopas ja vahend, mis tugevdab kindlasti meie usku tulevikku ja Euroopa arenguvõimesse üleilmastuvas maailmas. suur tänu ja suur tänu ka, et te aja piiridest kinni pidasite. ma tahaksin kell kaksteist lõpetada selle kuulamise, et meil oleks veel pool tundi võimalik romide teemat arust-, arutada. esimene äh, kõnesoovi on proua Tšervjevska. tänan, proua esinaine. ma tänan teid selle eest, et te niisugused eksperdid olete meile siia kutsunud. mul on väga hea meel, et meil oli suurepärane kuulamine ja mul on, ma tänan kõiki eksperte väga huvitavate sõnavõttude eest. proua Brun-Lian rääkis mikrokrediidirahastute rakendamise määrast ja ma, me kuuleme kogu aeg, kui palju raha on vaja alustavate ettevõtete turul, kui palju raha on vaja äh, mikroettevõtetele ning ma olen ikkagi hämmingus, kui madal on see raha vastuvõtmise tase. kas asi on selles, et infot ei ole piisavalt palju? et info ei jõua potentsiaalsete instrumendist tulusaajate juurde. ma tahaksin saada mingit selgitust ka ühes teises küsimuses, mis mulle suurt muret teeb. Te ütlesite, et Ida-Euroopas lähevad, läheb raha peamiselt romide toetuseks, kusjuures Lääne-Euroopas aga peamiselt selleks, et majanduskasvu edendada mulle tekitab see nüüd küll natukene muret, mitte et ma oleksin romide vastu, ma tulen isegi sellisest piirkonnast, kus on väga suur saksa vähemusrühm ja samuti väga suure, suur romide vähemus, nii et tegelikult ma tean, kuidas etniliste vähemustega koostööd teha, me oleme teinud romide integreerimises osas üsna suuri edusamme just oma piirkonnas. härra Del Ütel ütles, et rahastamisvahendite mahtu võiks kolmekordistada, sellepärast et huvi nende vastu on väga suur. samuti juhtis ta tähelepanu asjaolule, et äh, mikrokrediidid on väga kõrge riskitasemega äh, vahend, mis vajab ka väga kulukat haldamist. kui asi on nii, siis võib-olla peaksime ikkagi rohkem püüdma tagada, et fonde kasutataks ka tõhusalt. kas on mingi võimalus jälgida, kui tõhusalt neid fonde kasutatakse? kui see oleks võimalik, siis see aitaks meil leida tulevikuks paremaid lahendusi. ma olen nõus härra Galusekiga, kes nimetas, et niisugused organisatsioonid, mis ettevõtteid toetavad, on äärmiselt kaootilised ja võib-olla oleks põhjendatud nad kuidagi ära klassifitseerida ja mingis, mingi kord nende osas luua ning ka panna paika mingid konkreetsed ettevõtluse toetamise standardid. kas on mingisugune võimalus niisugusele üles, niisuguse ülesandega toime tulla. väga lihtne on muidugi öelda, et me peaksime seda tegema, aga meil on hulgaliselt instrum-, instrumente, mida me peaksime selleks kasutama. mulle väga meeldisid ka härra äh, härra Purren Laaki toodud näited. Te panite siin mitmed asjad kokku, mida iga kord ei ole sugugi nii lihtne teha. kas te ka mujal tutvustate oma häid tavasid ja häid näiteid, sellepärast et oleks väga põhjendatud neid ka mujal kasutada. suur tänu, Lisbeth Moran Mor. suur tänu. ka mina tahaksin rõhutada seda, et tänahommikune kuulamine oli väga kasulik, sellepärast et tegemist on meil tõeliste ekspertidega kes samas räägivad nii filosoofilisest küljest kui ka konkreetsest küljest, nii et suur tänu, proua esinaine, teile! ma tahaksin küsida meie ekspertidelt seda, Nad, nad rõhutasid seda, et kuivõrd keeruline on nende väikerahastamise vahenditega jõuda kõige vaesemate inimesteni. tahaksin küsida, kas on olemas ka statistilisi andmeid selle kohta, et kui palju vaesed naised on saanud kasutada neid mikrokrediite rahvusvahelisel tasandil on pigem naised need, kes vajavad sellist mikrokrediiti ja kes seda kasutavad ja kuidas on asjaolud Euroopas um,? suur tänu, Elizabeth Schröter. tänan. on väga huvitav vaadata Ungari näitel, kuidas mikrokrediite ja nende kasutamist saab julgustada, aga aga kummaline on see, et kasutatakse neid väga pisikesi rahastamisfonde ja üldsegi ei seota seda Euroopa Sotsiaalfondiga, mis samuti võiks ju toetada mõned riigid on suurepäraselt toime tulnud, aga on juhtu-, juhtumeid, kus äh, rahastamisvahend progress on liiga väike, seal ei ole piisavalt raha ja sellisel juhul oleks ju olemas Euroopa Sotsiaalfond, mis on pikaajaline rahastamisvahend, see on juba pikka aega olemas olnud, nii et mind paneb imestama, et te seda ei kasuta. mind üllatas ka see, kui aeglane on progress, kui kaua seal aega läheb igasuguste asjade paikapanemiseks. Te tegelete väga konkreetselt laenutaotlejatega ja sellega, et raha ei kaotataks ja siis te kuulete, et finantsinstitutsioonid tahavad ikkagi selle mikrokrediitide andmise pealt raha teenida. tähendab, kuidas need asjad kokku sobivad, kõige vaesemate toetamine ja selle pealt teenimine? kellel, kes siis lõppkokkuvõttes võtab endale selle riski kanda? me eeldasime midagi natukene muud sellelt, minu arust pidi see olema toetusoperatsioon, aga tundub, et mõned osalejad soovivad hoopiski kasu saada. nii et oleks väga huvitav kuulda investeerimispangast, pangalt, kuidas ne-, teie töötate ja kuidas te ja kuidas te nende riskidega toime tulete, ma tean, et investeerimispank ei tegele riskidega, aga kes siis tegeleb? järgmine kõneleja, palun ja ma palun, et me ikkagi vastaksime nii kiiresti kui küsit-, esitaksite oma küsimused nii lühidalt kui võimalik. ma, kas ma tohiks paluda, ma näen, et meie eksperdid on teinud märkmeid. kas oleks võimalik, et te vastaksite nendele küsimustele emaili teel, sest et kõik liikmed ei ole kohal ja me tahaksime siiski rääkida romidest kella kaheteistkümnest ning ning äh, kuna ilm on niisugune, nagu ta on ning lennukid ja rongid ei sõida korralikult, siis väga paljud öö, äh, meie liikmed on palunud, et me täna kuskil kella nelja paiku saaksime lõpetada. ja see on lihtsalt nagu selline eriolukord võib-olla ainult mõned väga põhiküsimused lastame ära, ütleb härra ka-, Kaalusek ja nüüd proua Köön. suur aitäh, ma olen pannud kirja terve hulga küsimusi, olen ka saanud mõned vastused. enamikul oma küsimustest ma sain ikkagi vastused, mõned küsimused on veel siiski õhus. tahaksin rõhutada, kui oluline oli see, see kuulamine. ma tahan eelkõige rõhutada, et me ei peagi mikrokrediidi raha, rahastut imerahuks, mis lahendab kõik sotsiaalsed probleemid, aga me nägime siinsetest ettekannetest, et mikrokrediidi rahastutest on väga palju kasu, aitamaks niisuguseid inimesi nagu sotsiaalselt tõrjutud rühmitused, näiteks romid ja nii edasi aga minu arvates on vale arusaam, et suurem enamik ressursse Euroopas lähevad romidele. mitte sugugi see ei ole nii, me lihtsalt üritame mingisuguse osa nendest ressurssidest romidele suunata, sest et romid on tõesti väga viletsas olukorras olev rahv, rahvastikurühm ja tahaksin samuti rääkida sellest, et et haldusorganid peaksid rohkem püüdma nende kõige vähem priviligeeritud rahvastikurühmadeni jõuda ja neid rohkem in informeerida. tahaksin ka toetada seda, mida ütles proua Schröder, tõesti on väga oluline, et Euroopa Sotsiaalfond toetaks ja rahastaks just neid organisatsioone, mis töötavad nende konkreetsete sihtgruppidega kui me ei suuda ressursse kasutada täpselt õigesti, siis ma ei usu, et, et ma saaksin toetada seda tegevust. kui ma nimetan nüüd uuesti intressireite, te ütlesite, et väga ebarealistlik on saada kaks protsenti intressi. minu arust see nii ei ole ja ma arvan, et mõistlik intressimäär oleks ikkagi niisugune, mis on aktsepteeritav, sellepärast et kui tegu on ettevõttega, siis ei ole mõtet ettevõttel opereerida, kui ta liiga palju intressi peab maksma, nii et intress peaks jääma mõistlikkuse piiridesse. nii et ma tõesti ootan suure huviga esimest raportit mikrokrediitide osas ja ma tõesti usaldan teie sõnu, et te, te teavitate üldsust, et leida vahendajaid erinevates riikides, et te püüate teavitada kõiki rahvastikurühmasid ning samuti olen ma jällegi ühte meelt proua Schröderiga, sest ka minu arvates tundub, et kõik need asjad liiguvad väga aeglaselt, jah, ma tean, et kõik asjad nõuavad aega, aga me ka teame, et me ei, et programmid, mis on tõesti niisugused, mis aitavad inimesi, mis avaldavad konkreetset mõju ja mis on äh, sotsiaalfondi poolt finantseeritud, on tegelikult kiiremini tööle asunud. nii et ma tänan teid väga ja me tõesti ootame esimest raportit, mis oleks rohkem tasakaalus. suur tänu. suur tänu, ma arvan kahjuks, et meil ei ole enam rohkem aega, nii et meil on Romide raportöör nüüd kohal. Äh, Romide kohta raporti teinud äh, kolleeg peab lahkuma juba kaksteist viisteist, nii et ma vabandan kõikide ees, ma tänan eksperte. ma tean, et te tegite märkmeid ja kui see võib-olla oleks võimalik, et te vastaksite küsimustele kirjalikult meie sekretariaadile, siis ei saa neid vastuseid mitte ainult need liikmed, kes küsimuse esitasid, aga juhul, kui te lubate, siis me edastaksime need emailid kõikidele meie komisjoni liikmetele, sest ma arvan, et see on tõesti oluline. ma tean, et niisugused küsimused kerkiksid muidu esile ka teistelt liikmetelt ja siis saaks need korraga ära vastatud. suur tänu teile tänase esinemise eest, ma tean, et tänane päev on olnud üsna kohutav, aga meil oli sellest suurt kasu ja ma tõesti loodan, et oleks võib-olla olnud parem, kui meil oleks see kuumeline to kuulamine toimunud mõnel päeval, kui meil nii palju lund ei oleks igal pool. Äh, ja nüüd ma palun jällegi kingal tutvustada raportit romide. kinga mitte rohkem kui neli minutit palun. ja siis ma annan äh, kodanikuõiguste komisjonile sõna kolmeks minutiks ja kõik teised saavad kaheks minutiks sõna. ja me ei soovi ka tõlke pidada siin kauem kui poole üheni. hüva, ma katsun siis väga lühidalt teha, sest äh, nagunii on siin mõned äh, kattuvad küsimused eelmise kuulamisega ja ma tahaksin tutvustada kõigepealt natuke konteksti ja tingimusi. Te teate, et employ-, employment, tähendab tööhõivekomisjon on nüüd assotsieerunud komisjon ja see romide teemaline arvamus, sellega ma pidin väga kiiresti välja tulema, enne kui esimeste konverents võttis vastu otsuse ja ka enne seda, kui raport iseenesest esitati ning seetõttu ma tegelikult arvan, et meil on tarvis veel natukene aega, et seda kahte tegevust omavahel koordineerida. ma arvan, et romide küsimus on väga oluline, eile ja üleeile oli libekomisjonis romide teemaline kuulamine ning ma arvan, et üks meie täiendav ülesanne oleks veel kuidagi koordineerida meie tegevuskava komisjoni tegevuskavaga ja nimelt seetõttu, et komisjon ütles, et nemad tulevad välja oma jätkuteatisega, mis puudutab romide küsimust, nad tulevad sellega välja üheksandal aprillil ning ma arvan, et enne kui me oma raporti lõplikult formuleerime, peaksime me kuulama ära, mis komisjon ütleb, sellepärast et vastasel juhul meie raport on lihtsalt vähem kaalukas ja Ungari eesistumise ajal on see küsimus ka üks üks prioriteetseid küsimusi. juuni ülemkogul kavatsetakse seda samuti arutada, nii et ajakava selles valdkonnas on seetõttu väga-väga väga tähtis. ärge muretsege, ma teen lühidalt, ma tõesti ei hakka teile seda arvamust väga põhjalikult tutvustama, see tõlgitakse nii ehk naa kõikidesse keeltesse ja oma arvamuses ma ei tahtnud tegelikult nii palju rääkida peamistest romide kaasamise sotsiaalsetest valdkondadest, sest et erinevates kohtades on sellest juba räägitud piisavalt. ma rohkem puudutaksin seda, kuidas me peaksime oma eesmärke ellu viima. ja rääkisin palju rohkem rahastamise kasutamisest, jällegi Euroopa Liidu rahastamise kasutamisest ning kuidas võiksid need rahastamisvahendid ikkagi jõuda nendeni, kes seda toetust kõige rohkem vajavad, et kogu see teavitamine nendest võimalustest peaks olema kõikehõlvavam, laiem, üldisem. samuti on tarvis niisugust arengule orienteeritud suhtumist. on väga oluline see, et riiklikud strateegiad kaks tuhat kakskümmend sisaldaksid peatükki, mis käsitleb romisid ja seda, kuidas romide olukorda parandada. meil on samuti vaja andmeid, eh, mis muidugi on saadud vastavalt andmekaitseseadusele ja samuti on oluline küsida näiteks OECD-lt, ILO-lt ja nii edasi, et ka nende raportites ja olukordade uuringutes oleks sees peatükk, mis käsitleb käsitleb romisid. lisaks sellele muidugi ma käsitlesin siin segregeeritust, võrdlusaluste loomist, indikaatorite paikapanemist, ristfinantseerimist ja muid niisuguseid küsimusi ristfinantseerimist siis erinevate Euroopa Liidu fondide poolt ning püüdes, püüdsin käsitleda reegleid ja määrusi, mis peaksid reguleerima neid tegevusi kohalikul tasandil ja Euroopa Liidu tasandil ning samuti, kuidas kaasata romide ja mitteromide organisatsioone, kuidas neid ühendada ja panna paremat koostööd tegema. ma suure rõõmuga ootan muudatusettepanekuid ning ma arvan, et kui me libekomisjoniga tõsist koostööd teeme, siis me saame oma muudatusettepanekute, nende muudatusettepanekute ja kompromisside toel paika suurepärase raporti ja siis me saaksime ka esitada selle komisjonile, kes selles valdkonnas on meile igal juhul liitlane. suurepärane, tänan, sa võtsid väga kiiresti ja kenasti kokku selle kõikehõlmava teema. nüüd ma annan eh, annan Kodanikuvabaduste komisjonist tulnud la-, raportöörile kolmeks minutiks suur aitäh, lugupeetud raportöör, lugupeetud kolleegid, suure rõõmuga saan siin rääkida veidi oma raportist, aga kõigepealt peaksin tänama oma variraportööri ja kaasraportööri Kinga Köntsi, kes on esitanud väga põhjaliku arvamuse. suur osa nendest teemadest, äh, millesse, mida sa käsitled oma raportööris, lähevad kokku ka sellega, mis on äh, minu raportis kirjas ja seega ma olen valmis neid ka täielikult toetama. nüüd, kui lubate, siis tahaksin siiski paari punkti juurde tagasi minna ja kommenteerida neid, mis minu arvates on kõige olulisemad. esimene ja kõige olulisem äh, lisandväärtus, mis on sinu raportis, puudutab just nimelt fondi. kolmes erinevas punktis räägib sa, räägid sa eesmärgipärasemast Äh, rahastamisest ja ka komplekssematest ja paindlikumatest äh, vahenditest ja ka äh, regulatiivse raamistiku muutmisest selleks, et välistada topeltrahastamist ja ühtlasi me oleme ka näinud, kui suurt halduskoormust see kujutab vabaühendustele, teistele organisatsioonidele, kes on üritanud saada endale rahalisi vahendeid, nii et kõik need on väga olulised küsimused, ma olen täiesti nendega nõus eriti toetan seda, mis puudutab jätkusuutlikkust, sest et pikaajaline rahastamine praeguste struktuurifondide all on siiamaani olnud veidi problemaatiline ja just nimelt pikemas perspektiivis oleks vaja kaaluda seda, mis äh, on saanud Euroopa Sotsiaalfondiga kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani koordinatsiooni loomulikult erinevate organisatsioonide vahel oleks vaja oluliselt äh, parandada, aga samal ajal oleks vaja äh, tagada ka suurem koordineerimine erinevate poliitikavaldkondade vahel, näiteks regionaalarengu poliitika, äh, arengupoliitika, ikkagi seal tuleks tagada täiendavus reegleid tuleb lihtsustada, see kujutab endast tohutut koormust ja igasugused takistused tuleks eemaldada, nii et selleks ikkagi, et maksimeerida võimalikult palju selle potentsiaali. Äh, number kaks, äh, kolm ja kaksteist, siin mainiti erinevaid uuringuid äh, romide sotsiaalmajandusliku olukorra kohta see on mulle suureks abiks, sest et äh, libe raportis äh, lõikes kaheksa ma nõuan äh, ülevaadet nende mikroregioonide kohta, kus inimesed kannatavad eriti vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all ja paljud romidest just nimelt nendes piirkondades ka elavad. Äh, nii et äh, mõnel pool on vaja kohest sekkumist, sest et olukord on nii kehv, inimesed ei ole mitte nendes piirkondades ainult vaesed, vaid nad on ka öö, äh, sattunud vaesuse allakäiguspiraali. ja me ei tahaks, et see kuidagi nüüd mõjutakse riigieelarveid, see võiks tekitada sotsiaalset survet ja sellepärast ongi kõige olulisem kindlaks määrata, kus need piirkonnad on. mõned väidavad, et see läheb väga kalliks, aga mina väidan, et see on ikkagi vaes, ikkagi va-, äh, vähem kallis kui see, kui palju maksma lähevad need probleemid inimestele, kes seal piirkondades elavad, nii. lõige üksteist ja ka äh, veel teine lõige siin on, suure rõõmuga näen, et te toetate ka seda, et komisjonil on vastutus ja te kutsute liikmesriike üles seadma konkreetseid eesmärke ja ka sotsiaalse kaasatasu, kaasatuse arvessevõtmist äh, siin Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. aga tahaksin siiski ühte aspekti rõhutada, sest et siin on osaline, aga mitte täielik kattumine kahe algatuse vahel. kahe strateegia eesmärgid äh, kohati kattuvad kuid minu raportis on ka muid aspekte, mis paluvad eraldi romide strateegiat Euroopa Liidu poolt. nii et on kattuvaid alasid, kuid samas need ei ole ikkagi identsed. ja seda rõhutasin ka töödokumendis ja minu viimane märkus jällegi see puudutab komisjoni, see, et meil peaks olema spetsiaalne mm, asutus, mis tegeleks äh, Äh, ruumide strateegia elurakendamise jälgimist. kuus aastat parlamendis nõudsime korralikku rakkerühma ja mitte ainult mingisugust äh, bürood, vaid ikkagi kõrgetasemeliste romidega tegelevat äh, struktuuri. ja tõesti peaks olema selline struktuur, mis jälgiks, jälgiks ka seda, kuhu Euroopa ähm, liidu raha on läinud ja see struktuur peaks olema ikkagi alaline. ja nüüd, kui te räägite siin verstapostidest ja sõltumatust järelevalvest, jällegi tegemist väga oluliste küsimustega, aga tahaksin teada, kas see põhjenduspunkt on suunatud komisjonile või liikmesriigile, et panna paika sellised eesmärgid, sest et äh, libe raportisse panin kirja selle, et ma väga usun, et komisjon peaks tegema seda tööd mitme sektori ühise sõltumatu struktuurina ja peaks kaas-, kaasama kindlasti ka väliseid äh, sektoreid. suur aitäh, palun proua Hirš kõigepealt ja siis äh, proua Teli. Nadja Hirš, palun. suur aitäh, ma räägin Cecilia Wikstromi nimel, kes on meie ALDE variraportöör. Cecilia usub, et on väga oluline mõista seda, et romide küsimus oleks kõikide institutsioonide ning oluliste sidusrühmade päevakorras. on nüüd aega hakata alustama ka selle ellurakendamisega, mis on otsustatud ja kindlasti see raport kujutab endast head sammu edasi nüüd äh, järgmised märkused äh, puudutavad seda, mida arvamusse peaks veel lisama. me peaksime kutsuma üles kõiki liikmesriike sellesse, et nad võtaks omaks holistilise lähenemise ja öö, äh, seaksid konkreetsed eesmärgid romide sotsiaalseks kaasamiseks. üks peamisi probleeme on see, et kuigi romide olukord on nüüd kõikide institutsioonide päevakorras, siis tegelikult lahendusest oleme me üsna kaugel ja seega just nimelt ongi aeg hakata ellu rakendama seda, mis on otsustatud, see nõuab vahendeid, koordinatsiooni ja kohalike võimuorganite kaasamist. üks probleem, mis tuleb lahendada, on see, et paljudel romidel ei ole mingisuguseid dokumente, ja ainsaks konkreetseks faktiks on see, et nad on elanud ühes ja samas liikmesriigis väga pikka aega ja nüüd, äh, kuna nad ei ole võim-, võimelised äh, tõestama äh, seda, et nad üldse ühesse riiki kuuluvad, siis on neil raske ka olla osa sellest ühiskonnast. lapsed ähm, on jäetud kõrvale haridussüsteemist, sellepärast et neil ei ole korralikke isikut tõendavaid dokumente. nüüd selles protsessis tuleks ikkagi edasi liikuda, peame levitama infot ka romide praeguse ja ähm, mineviku olukorra kohta, arvesse tuleb võtta kõigi uuringuid, mille on välja töötanud Euroopa Liidu põhiõiguste amet. nüüd äh, tuleksin meelde tuletada ka seda, et peaksime rõhutama Euroopa Liidu rahvuste konventsiooni paraku on meil endiselt vaja meelde tuletada ka seda kõikidele liikmesriikidele, et neil on kohustus tagada vaba liikumine kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. Uh, uh... suur aitäh, palun proua Deli ja siis proua Moran. tänan, proua esinaine. alustuseks ma tahaksin öelda seda, et ei tohi unustada seda, et roomad on Euroopa kodanikud ja nii nagu kõigil Euroopa kodanikel on ka neil õigus põhiõigustele, sotsiaalsetele õigustele, see on esimene asi. ja selleks, et meie poliitikad oleksid tõhusad, me peaksime lõpetama selle, et mõelda roomade eest või nende asemel me peame välja töötama oma poliitikad see, sellised, et selles väljatöötamises aktiivselt osaleksid roomad. ja ma arvan, et see võimaldaks meil tagada selle, et kodanikuühiskond oleks kaasatud, et roomad oleksid kaasatud. jah, praegusel hetkel diskrimineeritakse roomasid, jah, nende elutingimused on kohutavad, tihti elavad nad äh, mingites onnides, ket-, slummides ja see jätabki äh, sellise pildi sellest rahvast. ja sajandeid on olemas olnud nende osas mingid teatud eelarvamused, aga samas me peame väärtustama nende kultuuri, roomade kultuuri, mustlase kultuuri, nii nagu me väärtustame teisi kultuure, see on esimene asi. teiseks, proua raportöör, ma tahaksin öelda, et jah, muidugi me peame rõhutama raha, rahastamist, aga mida kujutab endast sotsiaalne kaasatus? see puudutab eelkõige inimlikke väärt-, väärtusi ja sotsiaalset äh, abi. ja ma tahaksin rõhutada seda, et kui me räägime siin sotsiaalfondist ja selle vahendite kasutamisest äh, sotsiaalsete äh, eluruumide ehitamiseks ja nõnda edasi, aga me peaksime aitama neid ka sotsiaalses plaanis öö, leida tööd, osaleda aktiivselt tööelus. ja siis ma tahaksin meelde tuletada veel seda, et naised, kes kuuluvad roomade hulka, nad on otseselt diskrimineerimise ohvrid ja äh, sotsiaalse tõrjutuse riske puudutab neid just otseselt ja proua Hirš rõhutas ka seda oma raportis. ja lõpuks tahaksin ma rõhutada seda, et tegelikult ma, ma tõesti arvan, et kõigil tasanditel, kohalikul, piirkondlikul tasandil, nende kaasamine on va vajalik, aga meie lähenemine peaks olema ka kultuuride vaheline, nagu mina seda nimetaks, ja see aitaks neid paremini integreerida, aitäh. Euh, proua Mora mina tahaksin väljendada sügavat tänutunnet ja imetlust meie kahe raportööri tehtud töö suhtes, et proua Köntsi töö osas ja proua Liide Jarok ka mõlemad on selle küsimuse suurepärased äh, asjatundjad ja meie peaksime tagasihoidlikuks jääma, sellepärast et see, mis meie sellest teame, on seotud äh, tunduvalt rohkem stereotüüpidega ja me oleme vaadanud kaugelt seda olukorda, nii et me, ma usaldan ennast täiesti nende kätesse selles osas, mis puudutab seda teemat ja ma ei kavatse siin mingeid ajakirjanduslike seisukohtadega välja tulema hakata kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et ma jagan igati seda, mis öeldi Euroopa Liidu raamstrateegia kohta ja selle kohta, et meie esmaseks mureks on see, et Euroopa äh, fondid, mis on mõeldud roomade integreerimiseks, et neid tõesti kasutatakse ära ka äh, roomade integreerimispoliitika toetuseks. see, mis meie viimane delegatsioon rääkis sellest ja on mujaltki informatsiooni selle kohta tulnud ja läbi selle oleme me näinud, et siiani ei ole paraku see alati niimoodi olnud. nii et me peame alustama selliste strateegiatega, mis oleksid tõhususele suunatud strateegiad ja Euroopa fondide tõhusale ärakasutamisele suunatud. teiseks, mind huvitas väga ja ma mõtlen täpselt samamoodi nagu Liive Jaroka selles osas, et see roomad et tihti elavad nad sellistes piirkondades, mis on tõesti vae, vaesed, tõesti sotsiaalselt vaesed ja, ja muidu ka vaesed piirkonnad. Liive Jarok ka tegi ettepaneku, et me kaardistaksime need piirkonnad ja ma arvan, et tõesti selle teadvustamine, et me peame koos vaatama ja kasutama erinevaid poliitikaid, aitamaks sellel rahvakillul vaesusest välja pääseda. ka see on väga, väga tähtis. ja ma arvan, et meie vi-, viimane visiit Ungarisse näitas ka seda ja see oli just see analüüs, millele me viitasime selle visiidi käigus. kolmas punkt on, kuidas kaasata ühiskonda see, see rahvas. Te rääkisite haridusest, tervishoiust, tööhõivest. mul on tekkinud küsimus, et kas me ei peaks minema veel kaugemale just selle perekonna ühtsuse osas, et lastele omistataks just erilist tähelepanu ja ma arvan, et haridusest ei piisa selle rahva puhul, vaid me peame tegelema ka vanemate va vastutuse küsimusega oma laste eest. edasi üks küsimus, mis puudutab täp-, otsesemalt punkti number kuus, institutsioonilised kohustuslikud tagatised. ma tahaksin teada, millistest tagatistest te räägite ja kuidas, muidugi me peame jätkuvalt äh, hindama meie poliitikaid, aga mida te mõtlete nende kohustuslike institutsiooniliste tagatiste, aga see, ma tahaksin tänada teid mõlemad ära, ära tehtud töö eest. suur tänu ja ma annan nüüd taas sõna raportöörile kokkuvõtteks. kas mul on veel neli minutit või vähem? E, me põhimõtteliselt peame oma koosoleku nüüd lõpetama, igal juhul suur tänu, suur tänu selle väga sisulise arutelu eest ja mul on tõesti kahju, et meil on täna nii vähe liikmeid kohal, aga muidugi kõige tähtsamad on siiski siin. see on oluline ja ma tahaksin puudutada mõningaid küsimusi, mida teie rääkisite. Livia, ma tõesti püüdsin oma arvamuses tulla välja nende asjadega, mida sina ei olnud oma raportis nimetanud, sest et sinu raport on ju libe raport ja seetõttu ma arvan, et see teine raport peaks käsitlema liik-, liikumisõigust, põhiõiguste küsimust ja niisuguseid küsimusi, mis on täpselt sama olulised, aga me püüame need kaks sfääri siin teineteisest lahus hoida ja pöörata rohkem siin tähelepanu sotsiaalsetele küsimustele ja sina saad jällegi rohkem pöörata tähelepanu kodanikuvabaduste ja õiguste küsimusele ja siis me nad lõpuks toome kokku. ja ma arvan, et võrdlusalused tuleks, tuleks luua komisjoni tasandil ja väga oluline on, et meil need võrdlusalused on olemas ja et need kehtivad igal pool Euroopa Liidus, siis ma arvan ka, et on väga hea mõte luua alaline rakkerühm, siiamaani on see olnud ajutine, sest meil peaks olema mingisugune valdkonnaülene organ, mis tegutseb valdkonnaüleselt selle küsimusega, et ta teeb koostööd erinevate peadirektoraatidega ja nii edasi ja nii edasi. Cecilia Wikströmi kommentaaride osas ühest küljest ma nimetasin seda, seda, et äh, liikumisvabaduse küsimus, seda käsitletakse liberaportis, koordineeritus on väga tähtis, ressursid on väga tähtsad, meil on tarvis täiendavat koordineeritust, on vaja ka uusi ressursse, aga koordineerimise parandamine on eriti oluline. nüüd territoriaalsuse küsimus, ma arvan, sellega me oleme Liiviaga juba algusest peale ühel ja samal seisukohal, et see on tõesti väga oluline, me peame kogu seda territoriaalset küsimust väga põhjalikult ja terviklikult lahe käsitlema, te näete ka minu lähenemist mõlemates komisjonides, minu arust me peaksime kasutama Euroopa Liidu rahastamisvahendeid just nimelt selleks, et et toetada neid kõige mahajäänumaid mikropiirkondi, peaksime toetama sealset haridust, sotsiaalseid küsimusi ja nii edasi ning ma arvan, et me mingisugusel moel saame ikkagi seda lähenemist kasutada ning eriti nendes mikroregioonides puudub võrdne juurdepääs avalikele teenustele ja see on ka valdkond, kus me peaksime tegutsema siis ma arvan, et me peaksime rõhutama koolieelse hariduse tähtsust äh, nende rahvastikurühmade osas ja nii edasi. siis te küsisite ka, mis me arvame äh, konditsionaalsusest, mis puudutab siis äh, segregatsiooni vältimist või ärakaotamist. E, jah, me näeme üsna sageli, et Euroopa Liidu fondid panustavad suurel määral sotsiaalsesse võrdsusesse, segregatsiooni kaotamisse ja nii edasi, aga sellest hoolimata nad tegelikult olukorda ei paranda, nad hoopis teevad selle olukorra hoopis hullemaks. minu arvates me peaksime seda selgelt paika panema Euroopa Liidu tasandil, me pea, võib-olla tuleks mingisugune konkreetne küsimus paika panna, kuidas see lahendada mingisuguses konkreetses eh, linna linna või maapiirkonnas, et lugu ei lõpeks sellega, et lõppkokkuvõttes need, kes on kõige rohkem sotsiaalselt tõrjutud, ikkagi ei saa tulu ja kasu, mida me tahame tegelikult nendele pakkuda. nii et ma arvan, et see on tegelikult küsimus, mida me saame reguleerida ja millele me saame Euroopa tasandil oma panuse anda, seda me peame kogu aeg jälgima. ma tänan teid väga, ma ei kavatse enam edasi rääkida, ma tõesti ootan teie muudatusettepanekuid ja siis me hakkame koos Liiviaga ja koos variraportööridega tegutsema selles suunas, et need kaks raportit kokku panna. suur tänu! suur tänu ja suur tänu kõikidele liikmetele väga huvitava arutelu eest. ma tahtsin ise ka paar märkust teha, aga pärast räägime, sest et aeg on tõesti läbi. ma tulen kindlasti välja mõningate muudatusettepanekutega. muudatusettepanekute esitamise aeg on viieteistkümnes detsember kahekümne neljandal jaanuaril arutamine ning kahekümne viiendal jaanuaril employment komisjonis on selle vastuvõtmine. ma ja täna pärastlõunal me käsitleme eelarve täitmisele heakskiidu andmist ning samuti koostööd kutsehariduse ja koolituse valdkonnas. ma me väga loodame, et me ehk suudame lõpetada kella neljaks, sellepärast et siis ehk saavad kõik paremini koju sõita, nii et ma tõesti väga loodan, et me umbes kell neli lõpetame pärastlõunal